I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues, um, we'll make a start now. I would like to apologise. As you know, I am never late. head kolleegid, peaksime alustama. Mm, tahaksin vabandada, ma ei jää reeglina hiljaks, aga härra Engelile kordan, et et ma ei jää tavaliselt hiljaks, aga täna jäin hiljaks, sellepärast et äh, üritasin järgmise nädala hääletusi paika saada, need on üsna keerulised, nagu paljud teist teavad ja mul on hea meel teatada, et tõenäoliselt saime asjad paika. ja tahaksin vabandada voliniku ees, kes oli kümme minutit varem juba kohal. nii et vabandust veel kord kõigile ootamise eest ja saan aru, et volinik peab lahkuma kell pool neli ja seetõttu ilma täiendava venituseta annangi sõna volinikule, öeldes vaid kolleegidele, et kahekümne seitsmendal septembril avaldas äh, komisjon oma teatise tegevuskava rakendamise kohta rändevaldkonnas ning äh, küsiksime siis volinikult ka, missugune on olukord praegu Schengeniga seoses ja vabandades veel kord hilinemise pärast, annan sõna volinikule ja järgneb arutelu, aga saan aru, et te peate lahkuma pool neli, palun. aitäh, Claude, head kolleegid austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada teid võimaluse eest rääkida meie viimasest teatisest rändeküsimuste ja siia Schengeni kohta. paraku on meil äh, no peaaegu üks tund, aga vaatamata meie pingelisele päevakorrale ja äh, arutelu lühikesele etteteatamistähtajale on see arutelu võimalus väga oluline ja olen valmis pidama niisuguseid arutelusid uuesti ja uuesti nende olulistel küsimustel, nendes olulistes küsimustes. nüüd, rändeküsimused. oleme päris pika tee siin maha käinud juba, ent palju on veel ka teha. rändevood jätkuvad veel palju-palju aastaid, nii et selleks võime kindlasti valmistuda. paraku läks meil tarvis rändekriisi selleks, et vastu võtta ja rakendada solidaarsusmeetmed, mida parlament on soovitanud juba pikka aega. oluline on aga nüüd ühiselt edasi liikuda jätkusuutlikul rändevoogude haldamise teel või ohjamise teel vastavalt läbi viidud uuringutele et tulevased kriisid, kui nad tulevad, leiaksid eest hästi ettevalmistunud ja paremini varustatud Euroopa. olulised nüansid on veel puudu ühises Euroopa varjupaigasüsteemis, mis oli ja on üks meie olulisi prioriteete nii et peame jätkama tööd elude päästmisel, rände, siis rändavate laste kaitsmisel, kehtestama õiguspärased Euroopasse pääsemise teed, kaitsma meie ühist välispiiri, takistama kuritegelikel inimkaubitsejate jõukude tegutsemist ning ähm, saatma tagasi oma algsesse, oma lähteriiki need, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus viibida. eelmisel kuul võtsime vastu ettepanekud rändetegevuskavaga seoses ja keskendume neis neljale valdkonnale. ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reform, õiguspärast Euroopasse pääsemise teede laiendamine ja lõpuks äh, rändega seotud partnerluse välismõõde. reform. siin on aeg liikuda kriisiohje tegevuselt ja ühekordsetelt mehhanismidelt edasi. meil on vaja struktureeritud lahendust rände ohjamise väljakutsetele tulevikuraamistik selles valdkonnas peab olema tasakaalustatud vastutuse ja solidaarsuse vahel, tõhususe ja õigluse vahel. et mõlemad need pooled peavad olema täidetud või esindatud ning järgmisel nädalal tuleb äh, proua Wikströmi raport ma loodan, et parlament saadab selge sõnumi nõukogule ja et parlamendi mandaat tuleb tugev. tahaksin tänada raportööri ja kõiki fraktsioone nende toetuse, töö ja pühendumuse eest sellele olulisele teemale. kui nii paljud fraktsioonid ini-, e-, liikmetega, kes on pärit üle kogu Euroopa Liidu, eri kogemustega, eri taustadega, suutsid kokku leppida Dublini ülevaatamise küsimustes, siis äh, loodetavasti suudab sama ka nõukogu. komisjon ja samuti ka mina oleme valmis täitma oma ülesandeid selles, et solidaarsus ja Lissaboni printsiibid, äh, et neid järgitakse ning liikmesriiki ei jäeta üksi. samas tuleb jätkata tegevust ka teiste varjupaigapoliitika valdkonna ettepanekutega. liikmesriigid peavad üles näitama solidaarsust Itaalia ja Kreekaga. ümberasustamine. meie prioriteet on laiendada õiguspäraseid pääsuteid. ümberasustamine peaks saama peamiseks või eelistatud viisiks varjupaiga kaitse saamisel laiendades õiguspäraseid pääsuteid, tagame olukorra, kus kaitset vajavad isikud ei pea enam kasutama kurjategijate ja inimsmugeldajate tei-, teenuseid Euroopa Liitu pääsemiseks. seetõttu olemegi esitanud Euroopa Liidu ümberpaigutamisraamistiku ettepaneku juulis eelmisel aastal. libe raporti äh, vastuvõtmine liberaporti vastuvõtmine on ette nähtud homseks selle teemaga seoses ja ma loodan, et see võetakse varsti vastu. pärast juulikuus algatatud eraldamis algatust on komisjon tulnud välja ülekutse, üleskutsega vähemalt viiskümmend tuhat rahvusvahelise kaitse vajajat ümber paigutada oktoobriks kaks tuhat üheksateist ja selleks eesmärgiks teeme kättesaadavaks pool miljardit eurot ning äh, ootame liikmesriikidelt ka rahasüste ja mul, mulle on teatatud, et äh, pärast sisejustiitsasjade nõukogu käesoleva nädala reedel saavad liikmesriigid omapoolseid rahapanustusi kinnitada samuti on olulised ka erasponsorite skeemid, kus siis äh, abi vajavaid isikuid, läbi mille on kodanikuühiskonna organisatsioonidel või eraõiguslikel võrgustikel või organisatsioonidel võimalik abivajajaid aidata. ning EASO-l olen palunud koordineerida neid eraõiguslikke sponsoreerimisskeeme äh, nüüd õiguspärane sisseränne. me teame, et meil on puudu kvalifitseeritud tööjõudu olulistes meie majanduse sektorites, nii et meil tuleb avada õiguspärased pääsuteed ka teistele sisserändajatele, keda meie majandus vajab, selleks et oleks võimalik ära kasutada võimalikult täielikult meie enda töötajaid. majandusmigratsioon, majandusränne ei peaks olema ebaregulaarne ränne või eba, ebaseaduslik ränne. oleme koordineerimas pilootprojekte kolmandate riikidega ning oleme valmis neid toetama liikmesriikidega, kellega me seda, neid projekte läbi viime, sõltuvalt nende tööturu vajadustest. paralleelselt on meil käigus läbirääkimised Euroopa Liidu sinise kaardi teemal eesmärgiks on edasipüüdlikum ja parem regulatsioon kvalifitseeritud sisserändajate sissetoomiseks. ma usaldan raportööri ja Claude Moraesil on siin kasutada variraportööride tugev meeskond, kellel, ja loodan, et siit tuleb tugev mandaat ja läbirääkimised tulevad edukad. me ei saa äh, Äh, jääda rahule praeguse olukorraga. meil on vaja ka tõhusamat tagasisaatmispoliitikat. usutav rändepoliitika tähendab seda, et inimesed, kellel ei ole õigust siin viibida, saadetakse tagasi. selleks on vaja jätkusuutlikumaid jõupingutusi nii Euroopa Liidu poolt kui ka liikmesriikide poolt olukorras, kus üle poole tagasisaatmise otsuseid jäävad täitmata, ei ole meie rändepoliitika ja varjupaigapoliitika usaldusväärne. siin on Euroopa Piiri- ja Rannavalveametil koordineerimiskeskuse roll meie tagasisaatmisülesannete täitmisel. jõupingutuste koordineerimisel õnnest-, tõenäoliselt õnnestub meil ka paremini survestada kolmandaid riike kaasa töötada väljasaatmise otsuste rakendamisel. komisjon uurib praegu, kus on vaja võtta täiendavaid meetmeid selleks, et kiiremini liikuda edasi ühtse ja tõhusa Euroopa tagasisaatmissüsteemi poole. tagasisaatmine on üks elementidest ebaseadusliku sisserände takistamisel, ent sellest ei piisa, kui me täiendavalt ei suurenda liikmesriikide võimekust inimkaubitsemise ja inimsmugeldamise kuritegude uurimisel ja tõkestamisel. seetõttu järgmisel aastal teeme raamistiku ettepaneku ja selge mandaadi seoses personali paigutamisega kolmandatesse riikidesse eh, ja eh, seoses eh, sideametnike määrusega rändevaldkonnas ning loome rändega tegelevate ametnike võrgustiku, kes on juba praegu kohal kolmeteistkümnes riigis. aga me peame tegelema samuti ka faktoritega, mis inimesi siia tõmbavad. ning selleks on meil vaja olukorda analüüsida, et seda paremini mõista. komisjon ja liikmesriigid peavad uurima asjaolusid koguma head tava. selleks, et vähendada põhjuseid, mis inimesi Euroopasse tõmbavad. ning seda tuleks teha koostöös maksu, sotsiaalasutuste ja muude asutustega, kes puutuvad kokku kolmandate riikide kodanikega. samas on oluline, et Euroopa näitaks, et on Aafrikaga solidaarne ning, ning tegeleks rände algpõhjustega. kaks koma kaheksakümmend viis miljardit eurot on praegu eraldatud Euroopa Aafrika usaldusfondist stabiilsuse eh, tagamiseks, selleks, et tegeleda rände algpõhjustega ning ka, ka eh, ning Aafrika põhjaosa Saheli piirkonna eh, ja Aafrika sarve ja teiste eh, ja Tšaadi eh, osas peaks neid meetmeid rakendama. nelikümmend neli miljardit eurot investeeringuid tõenäoliselt peaks tehtama kahe tuhande kahekümnenda aastani Euroopa naaberriikides ja piirkondades meil on vaja paremini koordineerida rändeküsimusi liikmesriikides ja nõuda, et kolmandad riigid võtaksid tagasi ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivad kodanikud. kokkulepped osade päritoluriikidega selles osas on sõlmitud, mõned niisugused lepingud on ka läbirääkimiste staadiumis. nüüd Schengen ma ei hakkagi rääkima, kui oluline Schengen on Euroopa lõimumise seisu, seisukohast. me teame seda väga hästi ja jagame kõik seda hinnangut. oleme teinud ettepaneku kohandada Schengenit Euroopa ees praegu seisvate väljakutsete lahendamiseks ja muuta Schengen veel tugevamaks. oleme teinud äh, konkreetse ettepaneku Schengeni piirieeskirja muutmiseks, et äh, olukorra puhul, kus liikmesriigis tekib oluline oht sisemisele julgeolekule või avalikule korrale. ühelt poolt teeme, oleme teinud ettepaneku muuta tähtaegu, mis praeguses regulatsioonis kirjas on, ja samas oleme ette näinud ka karmimad järelevalvenõuded nendega seoses. Nende muudatustega soovime tagada, et sisepiiridel kontrolli kehtestamine jääb viimase hädameetmeks ning liikmesriigid üritavad võimalikult vähe piirata liikumisvabadust, kui niisuguseid kontrolle on tõesti vaja teostada. samas võtsime vastu ka soovituse praeguse regulatsiooni paremaks kohaldamiseks seoses ajutiste kontrollidega sisepiiril. tahame tagada, et välja, et esitatud ettepaneku menetlemise ajal ähm, rakendatakse Schengeni eeskirja korrektselt. ning praeguseks ma lõpetangi ja ootan teie märkusi ja küsimusi selle arvamuste vahetusega seoses. aitäh, volinik! kolleegid! meil on päris palju sõnasoovijaid ja aega ainult poole neljani. ja küsimuse, küsimused, mis üleval on, on väga olulised, muuhulgas ka Dublini küsimus. nii et eh, teemade valdkond on väga lai, aga kaks minutit võiks olla see aeg, mille üks kõneleja saab, et volinik jõuaks meile ka vastata ja alustame proua Metsoolaga. aitäh, Claude! aitäh, volinik, teie sissejuhatava ettekande eest komisjoni teatise kohta Euroopa rändetegevuskava rakendamisest ning tänan, et veel kord tulite ja niimoodi avatult räägite meiega meie komisjonis. Schengeni tsooni korrektne toimimine eeldab seda, et me peame tugevdama oma välispiiride kontrolli ning parandama meie, ähm, meie praktikat tagasisaatmise valdkonnas, üks ei saa läbi teiseta olen seda korranud üha uuesti, ent peame seda kinnitama veel ja veel ja veel, sellepärast et kodanikud ei usalda Schengenit, kui meil ei ole tagatud see, et välispiiri üle tõesti on kontroll ja et kõik liikmesriigid oma kohustusi täidavad. mis puudutab tagasisaatmisi, te mainisite seda aga me peame siin ära tegema rohkem, me ei saa rääkida õiglasest äh, koormuse jaotusest liikmesriikide vahel, kui me nii vähe inimesi tagasi saadame. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist vähenesid tagasisaatmised kolmkümmend kuus protsenti ning me ning kui me arvestame ka Lääne-Balkani riike, siis äh, tõenäoliselt suureneb see arv veelgi. ja niisugused arvulised näitajad on vastuvõetamatud ning seetõttu tahaksingi küsida, missugused tulevad komisjoni järgmised äh, sammud selleks, et tõhustada tagasisaatmispoliitikat. teiseks, vaatamata meie jõupingutustele kuritegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks rändemarsruuti pidi, on transiitriigid, nii transiitriikides kui ka alg- ja läht- ja sihtpunktis jääb äh, kuritegevus endiselt väga ulatuslikuks üheksakümmend protsenti sisuliselt äh, sisserändajatest saabub Euroopasse inimsmugeldajate ja kurjategijate abiga. missugused on arengud teie hinnangul siin? praegused trendid ja riskid on välja toodud äh, Europoli ja Interpoli eelmise aasta raportis ja mida komisjon kavatseb äh, teha nendega tegelemaks? nüüd Liibüa. Euroopa piirivalve teeb koostööd Liibüa kolleegidega ning täna hommikul kuulsime selle kohta härra Legerilt aga kuivõrd saame me usaldada Liibüa eh, piirivalveoperatsioone ning kas eh, me võiksime oodata selle koostöö intensiivistumist, kui võib nii väljenduda tulevikus? ja mida tehakse lisaks meie koostööle Liibüa partneritega selleks, et eh, parandada sisserändajate olukorda Liibüas? härra Kirkus. tänan tervitan volinikku meie komisjonis. jäin hiljaks, sest äh, tahtsin tänada esimees Moraest konverentsi eest, mida ta korraldas vastuvõtukeskustele ühes Kreekas, aga nüüd minu esimene küsimus. Te ütlesite, et UNHCR Te teate, et UNHCR on avaldanud muret seoses eelseisva talvega ja me oleme näinud pilte inimestest, kes on surnud Morjes ning ma usun, et Euroopa Komisjon peaks tegema kõik, mis tema võima-, võimuses on, et inimestele abi anda ja survestada neid, keda on vaja survestada, et me ei tahaks enam neid pilte näha, mis tõesti tumendavad Euroopa tsivilisatsiooni kuvandit lisaks on küsimus süürlastest, kes saabuvad Kreekasse enne märtsi, e, e, saabusid enne märtsi, kui allkirjastati Euroopa Liidu ja Türgi leping. kas te saaksite meile selgitada natuke rohkem, mis kategooriasse need põgenikud nüüd langevad? härra Kolju, palun. aitäh, räägin portugali keeles aitäh, volinik! siia tulemast ning sissejuhatava sõnavõtuga esinemast ning äh, rääkimast oma muredest seoses Schengeniga. usun, et me peame tagasi pöörduma Schengeni juurde, nagu ma korduvalt olen öelnud. komisjoni ettepanek on sellega seoses tehtud õiges suunas. tahaksin tänada teid ka selle eest, et olete kokku pannud rände tegevuskava, see on oluline jõupingutus Euroopa Liidu poolt põgenike ja sisserändajate voogude ohjamiseks. ent see toimib üksnes eeldusel, nagu täna on märgitud, mis ei ole kaugelt iseenesestmõistetav ja mis on järgmine, kas me suudame olla solidaarsed? et eeldusel, et me suudame olla solidaarsed. komisjon on õigesti reageerinud parlamendi üleskutsele selles valdkonnas solidaarsusele, aga nagu komisjoni, nagu volinik märkis, on, on siin palju veel ära teha. et asjad arenevad liiga aeglaselt. uus Euroopa varjupaigaagentuur ootab endiselt poliitilist heakskiitu. ning sageli näeme, et me rakendame ühekordseid lahendusi, mis mis sisuliselt natuke leevendavad olukorda, aga ei lahenda seda. näiteks see viiekümne tuhande inimese äh, osas avaldatud üleskutse. no viimase aja näide. liikmesriigid peab saama sisserände tegevuskava täitma, selle, seda toetama, kui me ümberpaigutamise ettepanekuid piisavalt kiiresti rakendaksime ja saaksime reformida Dublini süsteemi, mis tundub äh, praegu liikuvat õiges suunas, oleks see hea, ent paljude parlamendiliikmete jaoks ja, ja minu jaoks samuti on ilmne, et väga raske on liikmesriike siin kaasa haarata, niikaua kui nõukogul on seadusandja volitused. Elis Laim, palun. aitäh, aitäh, härra volinik, selle eest, et tulite siia ja rääkisite meile oma käimasolevate tegevuste ajakavast. töötame praegu Dublini määruse ümbervaatamisega ning meie fraktsioon on üritanud teha kõik selleks, et tagada, et lepingu sätteid järgitaks. oleme rääkinud solidaarsusest ja Euroopa Parlament on eh, käsitlenud seda juba eelmise aasta aprillis proua Kienge ja proua Metsola raportis. paraku on praegu juba päris palju aega kaotatud. ma olen kindel, et Euroopa Parlament suudab Dublini osas võtta selge ja edasipüüdliku seisukoha ning saata nõukogule selge sõnumi ja muuta seega võimalikuks Euroopa Komisjonile nõukogu mõnes mõttes survestada ja uuesti esitada oma algne ettepanek, mis oli väga ambitsioonikas seoses koormuse jagamisega. meil peab olema paigas alaline menetlus selleks. hiljuti Euroopa Kohus on teinud otsuse, mis toetab Euroopa Komisjoni äh, ettepanekut ümberpaigutamise osas. on häbiväärne see, kuidas liikmesriigid keelduvad selles küsimuses edasi liikumast. vaadakem arve, kaks tuhat kuusteist paari kuuga Kanada asustas oma territooriumile nelikümmend tuhat inimest ja meie oleme kahe aastaga kohustunud sada kuuskümmend tuhat ümber paigutada, aga aga oleme suutnud seni ainult kakskümmend kaheksa tuhat ümber paigutada. ma tõesti loodan, et, et meil õnnestub vastu võtta märksa ambitsioonikam seisukoht ja hakata seda läbi suruma, sest me teame, et peamised komistuskivid on nõukogus, me teame, mis seisukohti liikmesriigid seal avaldavad. ma ei taha sellest pikalt rääkida, aga tege-, võtke seda üleskutsena komisjonile. et mõelge esimesele Euroopa rände tegevuskavale ja ärge andke järgi. ärge laske neil, kes tahavad meie piirivalveteenust väljastpoolt sisse osta, peale jääda. mulle valmistab suurt muret olukord Liibüas. ja ma ei ole ainus, ÜRO inimõiguste volinik on samuti mures sellega seoses ning me oleme kuulnud, et et Euroopa Nõukogu soovi, soovib ka täiendavat informatsiooni Itaalia riigilt kokkulepete kohta Liibüaga, sellepärast et ajakirjanikud on avaldanud informatsiooni selle, mille kohaselt äh, relvastatud rühmitused osalevad inimkaubitse, inimsmugeldamises riigi poolt, nii et, või Liibüas. ja me soovime loomulikult parandada olukordi laagrites, kus inimesed elavad. me nägime, kui halvad seal elamistingimused on ja tahaksime samuti tagada, et inimesed elaksid seal paremates tingimustes ja alles pärast seda peaks hakkama sõlmima lepinguid, mis lubavad rannavalvel sekkuda, aga me oleme kõik selle keeranud pea peale ja see ei ole ühitatav põhiõigustega. aitäh, kaks minutit maksimum, sest meil on ainult poole neljani aega proua Reismanova. aitäh. austatud volinik, tahaksin tänada teid teie sissejuhatava sõnavõtu eest. Te ütlesite, et meil on vaja tõhusamat äh, tagasisaatmispoliitikat ja kestlikke jõupingutusi selleks. ent info põhjal, mis pärineb Euroopa Komisjonilt, on protsendimäär tagasisaatmiste osas väga väike, kolmkümmend kuus protsenti kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aastatel, ehk äh, üks koma viis miljonit inimest on endiselt vaja tagasi saata, aga ei ole veel saadetud. samuti on meil ka Euroopa Piirivalveamet ja lisaks äh, suunised tagasisaatmise kohta on suunised äh, siseriiklikele ametiasutustele. no arusaadav on, et me küsime endalt, kuidas koostööd parandada ja missugused uued partnerlused meil peaksid olema. tõenäoliselt peaksid need olema partnerlused päritoluriikidega. härra Juncker ütles oma Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes, et me peaksime intensiivistama oma jõupingutusi. ma tahaksin küsida, kuidas teie näete edusamme ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivate sisserändajate tagasisaatmisega seoses. missugused on need äh, suurimad raskused, mis, mida me siin näeme? Te rääkisite meetmetest, mida te kavatsete võtta, aga tahaksin küsida, kas te arvate, et need meetmed saavad, saavad olema piisavad? Frank Engel, palun. Um... aitäh, Claude. alustan Schengeniga. ja ma pean ütlema, et ma olen väga skeptiline seoses sellega, mida volinik on rääkinud sel lihtsal põhjusel, et ma ei, ma, ma ei näe, et riigid oleksid valmis loobuma nendest nõmedatest piirikontrollidest, mille nad on üsna ulatuslikult kehtestanud. et ja ja need on niisugused tarbetud kontrollid, mis on puhtalt nagu Potjomkini küla, et nii ei võeta kinni ei terroriste ega takerdu nendesse ka sisserändajad, aga aga sisuliselt on võimalik, need on suunatud sisuliselt si-, siseriiklikule valijale. ja ma pean äh, paluma komisjonilt väga rangelt tõesti seda komisjoni mm, uues ettepanekus sisalduvat süsteemi äh, vormida, et eh, niisugused kontrollid peaksid olema lubatud üksnes tõesti siis, kui, kui oht on täiesti selge. et vastasel juhul ei, vastasel juhul on, on tegemist eh, lõpmatu erakorralise seisukorraga ja, ja midagi ei muutu. mis puudutab nüüd Aafrika toetamist, eh, pöördusin just tagasi kohtumiselt Aafrika Liidu presidendiga, kes ütles, et kas Euroopa saaks lõpuks ometi selgeks teha, missugune nendest äh, tuhande viiesajast äh, lahendusskeemist on siis lõpuks see, mida tuleks hakata rakendama? isegi selle fondiga, mis meil praegu on, see välisfinantseeringute fond, mis ei ole usaldusfond, ja ei ole järgmine fond, mida taaskord aafriklaste on raske mõista ja meilgi raske mõista. no toogem niisugune arv. hiinlased investeerisid juba kaks tuhat kuusteist nelikümmend miljardit Aafrikasse ning isegi äh, uue fondi võimendusfaktoriga läheb meil kolm kuni kuu, kuni neli aastat äh, selle rakendamiseks ja Aafrika ootab kindlasti midagi enamat ja me ei saa niimoodi võidelda rände algpõhjustega. järgmine äh, asi, mida tahtsin käsitleda, on õiguspärased pääsuteed. mida rohkem me sellest räägime ähm,, härra volinik, seda rohkem Ungari hakkab meile vastu väitma, et see on nagu Sorose tegevuskava ning äh, ning praegu sisuliselt meie mandri keskel sisuliselt seda tehakse maha väga räige kampaania vormis. ja, ja see on ainus äh, samas on, on see ainus asi, mida me tõesti tegelikult äh, peame tegema ja saaksime, peaksime tegema selleks, et et leevendada survet ebaseaduslike eh, sisserändeteede kasutamisele ning toetan teid kindlasti ja arve on siin vaja. Eh, see, see mitte viisteist tuhat, kui see ei jõua just miljonini eh, selle uue nõndanimetatud Soorose kava raames. ma loodan, et nad leebelt suhtuvad sinise kaardi kavasse. järgmisena Barbara Spinelli. aitäh! volinik Avramopoulos teie ettekande eest. tahaksin rääkida kirjast, mille Euroopa Inimõiguste Kohtu president kirjutas Itaalia valitsusele et kõik äh, Itaalia Itaalia poliitilised meetmed on Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud ja, ja president Juncker on kiitnud Itaaliat, aga äh, kohtupresidendi kiri tõstatab kaks tuhat kaksteist otsusega seoses küsimusi Itaalia tagasisaatmispoliitika kohta, sest äh, olukord Liibüas ei ole muutunud rahulikumaks kui kaks tuhat kaksteist ning inimesed, kes sinna tagasi saadetakse, on ohus, et nende suhtes äh, rakendatakse piinamist või alandavat kohtlemist mis on vastuolus äh, inimõiguste konventsiooniga. ning asjaolu, et mingid asjad toimuvad Liibüa territoriaalvetes ei vabasta Itaaliat äh, tema suhtes inimõiguste konventsiooni äh, tulenevate kohustuste täitmisest. kohtu president väljendas samuti muret, et et need inimesed äh, saadetakse tagasi Liibüasse ohtlikku olukorda. ning seal puudutatakse ka valitsusväliste organisatsioonide otsimis- ja päästeoperatsioone ja äh, rõhutab vajadust, et, äh, et need operatsioonid toimuksid turvaliselt, aga see ja aga seda ei, ei tagata, sellepärast et äh, valitsusvälised organisatsioonid ei saa tegutseda mere keskosas. ja Silkengi, palun. Äh, suur tänu. ka mina tahaksin tänada volinikku selle teatise eest. aga tahaksin teda tänada ka selle töö eest, mida ta igapäevaselt meiega koos teeb. meie teame, et aprillis kaks tuhat kuusteist äh, Euroopa Parlament hääletas Metsalo Kinge raportit, mis oli rände täielik holistiline käsitlus. see pani strateegia paika päris mitmete küsimuste osas, aga päris raske näib, on väga raske seda äh, rakendada, sellepärast et liikmesriigid on väga egoistlikult suhtunud sellesse ja nende egoistlik suhtumine tegelikult takistab meil rändeküsimusega tegelemast. eelkõige õiguslikud teed. kui meil ei ole õiguslikke teid pääsemaks Euroopasse, ei jõua me mitte kusagile. meil on sinine kaart jah, aga peaksime ikkagi vaatama ka teisi võimalusi. sest inimesed alati kasutavad kahtlaste inimeste teeneid selleks, et jõuda kaugemale või jõuda kusagile, kuhu nad tahavad riigid on olnud isekad, pannud kirja oma, omad piirid ja see tähendab seda, et vastutus lasub tegelikult nende riikide õlgadel, kes on eesliiniriikideks. väga oluline on selle kallal tööd teha, on tähtis näidata kätte, millist teed pidi edasi minna ja nõukogule on vaja seda ka öelda. sellepärast, et äh, võitlus inimkaubanduse mm, vastu Liibüas, jah, mul on hea meel, et äh, teatis on öelnud siin, et me peame äh, aitama kaitsta inimesi Liibüas, sest me teame, et tegemist ei ole mitte ohutu riigiga. meil on vaja inimesed sealt ära viia ja meil on vaja tagasivõtulepinguid, mis on selged, eriti nende riikidega, kust kohast tulevad äh, äh, rändajad ja migrandid. meil on vaja ka tegeleda juurpõhjustega niimoodi, et meid võetaks äh, kuulda. me oleme mobiilsuse ja migratsiooni teemal juba võtnud vastu raporti Abidjani tippkohtumisel me seda esitleme e, ja see näitab kätte, milline on Euroopa Parlamendi suhtumine sellesse, milline peab olema ühtne strateegia tegelemaks e, Aafrika ja Araabia riikidega. ja kohe võtan otsad kokku, esimees ütleb kõneleja. Dublini määrus, teie ütlesite selle kohta midagi, mis on täiesti naelapea pihta. nimelt e, Dublini korralik äh, toimimine ongi selle ahela puuduv lüli, mis praegu on puudu meie süsteemist, loodetavasti oleme selle väljakutse kõrgusel. suur tänu. ma arvan, et me peaksime rääkima praegu sellest, kuidas äh, riigid vastaksid äh, Äh, Genfi konventsioonile, ütleb proua Valero, äh, räägivad inimesed ja riigid sellest, kuidas saata tagasi pagulasi, aga tuletage meelde, et kuuskümmend miljonit inimest on pidevalt liikuval. Liibanonis on üks koma kolm miljardit äh, pagulast, mis tähendab, et iga kohaliku kolme inimese kohta üks. Türgis on rohkem kui kolm miljonit ja nii edasi ja nii edasi aga Euroopa Liidus kaks tuhat kuusteist aastal andsime meie kaitset seitsmesajale tuhandele inimesele vastavalt komisjoni enda statistikale. no mm, tore on, et andsime, selle vastu ma ei vaidle, aga nelisada nelikümmend viis tuhat Saksamaal ainukesena vaid, see on tegelikult rohkem kui pooled nendest inimestest, kes üldse kaitse said. aga kui me vaatame inimese kohta või elaniku kohta nendes koduriikides, siis on tegelikult Rootsi see, kes on iga elaniku kohta võtnud kõige rohkem inimesi vastu. seitsesada inimest tuhande kohta, Poola on võtnud kümme tuhande kohta nii et on õige see, et komisjon peaks äh, oma jõupingutusi äh, suurendama ja mind huvitab see, kuidas äh, volinik Avramopoulos arvab, et kõik riigid peaksid selle süsteemiga liituma ja kuidas nad ka praktikas seda teeksid. väga hea, et volinik on ka tõstatanud õiguspärase rändeteede küsimus mitte ainult nende jaoks, kes on väga kõrgelt arenenud ja heade oskustega, kõrgelt haritud, vabandust, ja heade oskustega, aga meil on vaja õiguspäraseid teid ka nendele inimestele, kes ei ole äh, kõrgharidusega. väga paljud äh, pagulased tulevad üle mere teed, teed pidi, aga väga, väga paljud tulevad ka majanduspagulastena ja nemad jätkavad tulekut, ükskõik, kas me püüame nad äh, nii kiiresti välja visata kui võimalik või mitte. aga peab olema õiguslikult võimalik neil ka Euroopa Liitu jõuda. suur tänu teile, esimees et mulle sõna andsite. austatud volinik, suur tänu veel kord teile, et olete detailselt näidanud, mida teeb komisjon ja mida teie isiklikult teete. mis Kreekat puudutab, siis me teame seda, et ümberpaigutamise programm lõppes septembris, jah, seal oli probleeme, aga see oli üleüldiselt üsna rahuldav ja te olete näinud seda, et ja kuulnud ilmselt, et hoolimata sellest, et meil on Euroopa Liidu Türgi kokkulepe, on pagulasvood äh, siiski suurenenud aja jooksul, kõige hullem on ilmselt ära hoitud, aga pagulaste vood on Kreekasse aina suurenenud ja mina tahaksin seetõttu teada, kas Euroopa Komisjon kas omapäi või koos Kreeka valitsusega plaanib äh, midagi ette võtta? selleks, et inimesi ümber paigutada pärast seda, kui kahekümne kuuendal septembril viimane plaan läbi kukkus. Kreeka rändeminister ütles eile, et luuakse viis uut keskust, kus inimesed saavad jääda ja, ja viibida äh, siis äh, olles jõudnud Euroopasse. nüüd on sõna volinikul suur tänu, tahaksin tänada teid küsimuste eest. mõningad teie küsimustest äh, ka omavahel on seotud või kattuvad, aga püüan olla üsna täpne oma vastustest, vastustes. Äh, mida ütles Roberta Metsola alguses? olen nõus sellega, et meie strateegia peab olema kõikehõlmav seda olen öelnud juba algusest peale. edasi. tahan öelda, et me pidevalt anname aru, kuidas oleme edasi läinud nagu teate, ei taga mitte ainult seda, et Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve toetab kohapeal ja liikmesriike nende operatsioonides, aga me kutsume üles liikmesriike ka tegema ära rohkemat ja kasutama paremalt ära oma käesolevaid võimekusi. kuna küsimus, härra Kirkos, esitasite teie kreeka keeles, siis vastan samuti kreeka keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt lubage mul öelda, et ma olen nõus teie kommentaariga, et eelmise aasta Äh, telekast näinud kaadreid ei tohiks me sealt enam mitte kunagi näha. Ateena kontaktide läbi nii valitsuse kui ka pädevate ministritega kinnitati mulle, et kõik vastavad ja vajalikud meetmed on võetud. see tähendab ka seda, et isegi kui ilm äh, muutub kehvemaks, siis olukord saartel paraneb, meil on vaja igal juhul tagada inimestele äh, inimlikud tingimused. Euroopa Liit jätkab abi andmist ja pakkumist ja mina loodan, et me ei näe enam selliseid kaadreid ja selliseid pilte meie meedias. küsisite veel, küsisite nimelt selle kohta, millised otsused on tehtud ümberpaigutamise osas tegemist on asüüli taotlejatega, kes vastavad sellele seitsmekümne viie protsendi kriteeriumile ja liikmesriikide positsioonid on siin väga selged. Nad ei hakka ümber paigutama neid, kes on tulnud Kreeka saartele pärast seda, kui Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe on alla kirjutatud need inimesed, kes jõudsid Kreekasse pärast kahekümnendat märtsi kaks tuhat kuusteist, jäävad Euroopa Liidu ja Türgi avalduse raamesse. Kreeka Rahvusnõukogu otsustas hiljuti et Kreeka saab kõrvale jätta kaks süürlast, need on võimalik tagasi saata Türgisse, sellepärast et Türgi on ohutu kolmas riik. Kreeka peab kiirendama selle deklaratsiooni rakendamist, aga loomulikult see peab igat juhtumit eraldi vaatama ja peab tagama, et see peab kinni kõikidest kaitseklauslitest pidev ja kiire Euroopa Liidu-Türgi lepingu rakendamine toob äh, ilmselt ka need arvud väiksemaks ja niimoodi on lugu ka nende inimestega, kes illegaalselt saabuvad Kreeka saartele. nagu teate, on meie eesmärk, et oleksid õiguslikud kanalid ja ma loodan, et äh, liikmesriigid et ümberpaigutamise eh, küsimused tuleb ümber vaadata. see tähendab seda, et süürlased, kes on Türgis ja teised eh, pagulased, näiteks kes on jõudnud Liibanoni, saavad kasutada õiguspäraseid ja ohutuid teid, et jõuda Euroopa Liitu, selle asemel, et inimkaubitsejatele raha maksta selle eest. ning see tähendab ka ühtlasi, et nad enam ei pea oma elu kaalule panema selleks, et jõuda Euroopa Liitu, mis on meie jaoks veelgi olulisem. kõik äh, ühtse Euroopa asüülisüsteemi reeglid äh, on nüüd lõpule viidud ning äh, kõik osapooled peavad seetõttu ka praktikasse need viima ning üleilmselt tuleb meie pühendumust suurendada. ühtse Euroopa asüülisüsteemi reform on kiiduväärt ja sellel teemal toetame me ka Eesti eesistujat et ta leiaks kiiresti kompromissi, mis on vastuvõetav liikmesriikidele, mis äh, garanteeriks ühtlasi, et ükski liikmesriik ei jääks äh, sellise kriisi puhul üksinda. paljud tükid äh, meie ettepanekutes on omavahel seotud ja nad on seotud ka Dubliniga. ma tean, et teie komisjon, libekomisjon hääletab järgmisel nädalal äh, seda raportit, nii nagu proua Vikström ütles. ning meie koja, teie koja tugev äh, mandaat annaks nõukogule väga õige signaali. siis see küsimus, mille esitas äh, proua Elis Lain, olen nõus. et nõukogu otsus rakendub kuni kahekümne kuuenda septembrini kaks tuhat seitseteist. ümberpaigutamise kohustus peaks äh, nendele, kellel on õigus kaitset saada, äh, rakenduma Itaalias Kreekasse enne seda kuupäeva. olen kõigile osapooltele rõhutanud seda, et oluline on pärast kahekümne kuuendat septembrist tagada edukas rakendamine. me ei jäta Itaaliat ja Kreekat üksinda nende väljakutsetega toime tulemas. aga tahan öelda ka midagi positiivset. ümberpaigutamisest on saanud edukam lugu. üheksakümmend protsenti, üheksakümmend protsenti ümberpaigutamise taotlusi, mille on teinud Itaalia ja Kreeka, on äh, edukalt ja tõhusalt toiminud tänu liikmesriikide vahelistele koostöövõimalustele, rahvusvahelistele partneritele ja nii edasi, oleme me rohkem kui kolmkümmend tuhat inimest ümber paigutanud, mis on üle kahe tuhande ümberpaigutuse kuus. ja me oleme ka liikmesriikide vahel usaldust loonud suuremat ning loonud ka Euroopa meeskonnad, kes saaksid ühtselt Euroopa kriisiga toime tulla paljud küsisid Liibüa kohta. et kes rahvusvahelise äh, rändeorganisatsiooni ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti tegevusi toetavad, äh, see on väga hea, aga vaja on rohkem ja tõhusamalt teha. oluline on see, et äh, pagulaste ülemvoliniku amet ÜRO-s ja ka rahvusvaheline rändeorganisatsioon saaks rohkem rahvusvahelisi töötajaid Liibüasse ja olgem ausad, äh, siin ei ole asi lihtne, sellepärast et äh, turvakaalutlused on väga tõsine murekoht. Liibüa ametivõimud peaksid olema ka rohkem koostööaltid nende äh, organisatsioonide vastu. niimoodi, et liikmetel ja töötajatel oleks kõikidele kinnipidamiskeskustele ja kriisikeskustele ligipääs ning et pagulasi siis vastavalt koheldakse ka nendele, nende soovitustele vastavalt. umbes nelikümmend kuus miljonit eurot on antud projektile, mida Itaalia peab äh, ellu äh, viima. eesmärk on Liibüa ametivõime toetada, et nad saaksid samm-sammult oma pädevust välja arendada, et nad oma riigi lõunapiiri kontrollida saaksid ise praegu arutame me koha peal Itaalia ametivõimudega, eh, kuna oleme koha peal eh, faktide eh, väljaselgitamise missioonil, oluline on seda komponenti seal ka rakendada. samal ajal hindame me ka seda, kuidas Liibüa lõunapiiri ületamisi oleks võimalik Äh, uuendada ja kuidas äh, paremini Euroopa Liidu sekkumist seal tagada. kui me räägime raskest olukorrast, siis praegu läbi rändeorganisatsiooni pakub Euroopa Liit juba võimaluse vabatahtlikult tagasi pöörduda nendele äh, pagulastele, kes on Liibüasse kinni jäänud. lisaks ÜRO pagulaste üm-, mm, ülemvoliniku amet saaks ka toetada evakueerimist Liibüast Nigerisse ja niivõrd paljudele pagulastele, eh, kui on neid inimesi, kes on tunnustatud rahvusvahelise kaitse vajajad nende hulgast. ja siin veel üks vastus eh, teile ma vist vastasin teie küsimusele ära, ütleb volinik, ma olen kindel, et te kuulasite mind ära. What you presented is the image. see, mida te praegu välja tõite, oli see kuvand, mida väga paljud äh, eurooplased on tänasele sisepiiride kontrollile laiendanud, vähemalt selline taju ja arusaam inimestel on mõned muidugi on väga mures äh, oma julgeolekuväljakutsete osas äh, ja arusaadav ka. me oleme püüdnud leida kahe asja vahel head tasakaalu. ja te ilmselt seda ka teate. meie oma ettepanekus tahame nüüd tagada, et sisepiirikontrollid jäävad viimase võimaluse meetmeks ja et naaberriigid on täielikult kaasatud. mitte, et mitte piiramaks liikumisvabadust ja loodetavasti sellised kontrollid on varsti äh, asjad, mida pole üldse vaja. siis äh, legaalne ränne ja ümberpaigutamine. vaja on välja arendada ja rakendada äh, kõikehõlmav Euroopa Liidu lähenemine rändele niimoodi, et kontrollimatu inimeste voogu peatada ja et luua neile legaalsed võimalused Euroopa Liitu jõuda. koostöö kolmandate riikidega peab olema asi, mis on aina tähtsam komponent Euroopa Liidu koostöös rändevoogude juhtimisega. ja selles kontekstis oleme pannud ka järgmise mõttelauale. tihe koostöö liikmesriikidega, samal ajal pidades kinni nende enda pädevustest ja nende majanduste turgudest ja seda kõike on vaja toetada Euroopa Liidu rahastamisega praegu oleme jõudnud sinna, et uurime asja koostöös liikmesriikidega. siis ümberpaigutamine, nagu ma juba algselt ütlesin, on väga tähtis. geograafilised prioriteedid on seotud tegevuskavaga, mille eesmärk on toetada Itaaliat, vähendada rändevoogusid eh, läbi Vahemere ja riikide valik võtab ka arvesse ÜRO ülemvoliniku, pagulaste ülemvoliniku ameti eesmärki kõikide äh, kõige ohustatumate rändegruppide aitamisest Liibüast. Niger ja Tšaad on loomulikult väga olulised. Nigeriga on meie koostöö juba äh, pare-, paremini arenenud, äh, Tšaadiga on veel mõningad probleemid aga eesmärk igal juhul on lõppkokkuvõttes rändevooge koos juhtida. nüüd pean tulema tagasi oma emakeele juurde, ütleb kõneleja. proua Osenberg küsis. meie prioriteet on ümber paigutada kõik need inimesed, kellel on õigus kahe otsuse äh, tõttu kaitset saada, aga ei Kreeka ega ka Itaalia, neid ei jäeta üksinda. juba päris algusest peale oleme aidanud neid kahte riiki, kes on kõige suurema surve all ja jätkame seda tegevust ka hiljem. Euroopa Komisjon toetab nii operatsioonilisest kui ka majanduslikust vaatenurgast, vaatenurgast neid toetame ümberpaigutamise skeemi ning äh, anname ka pidevaid eru, eduaruandeid äh, välja. olen kuulnud ka erinevatelt liikmesriikidelt äh, häid sõnumeid selle kohta. proua Kiengi küsisite ka minu käest. Need on ka meie mured igal pool, kus me neid näeme, sest Liibüas on meie prioriteet, nagu ma enne just rääkisin, tagada, et meie partnerid saaksid oma personali rakendada koha peal, samal, samas on majandusmigrantide, kes soovivad, et neid tagasi saadetaks. ja see peaks olema võimalik ma loodan, et peagi on meil võimalus veel kohtuda ja usun, et olen vastanud kõigile küsimustele, ma ei tea, kas te olete minuga päri, kõneleja jätkab inglise keeles, austatud esimees, aga olen igal juhul valmis tulema tagasi teie komisjoni, kui te, niipea kui te olete seisukohal, et oleks põhjust uueks arvamuste vahetuseks, et paremini olukorda mõista ning lõpetuseks tahaksin veel kord ja ma tõesti mõtlen seda öelda, et ma tänan teid toetuse eest viimaste kahe-kolme aasta jooksul, on meie saavutused olnud suuresti saavutatud tänu Euroopa Parlamendi toetusele. ja ilma, et ma räägiksin teistest institutsioonidest, võin ma siiski öelda, et kui ministrite nõukogu toimiks sama hästi kui parlament, oleks Euroopa tulevik märksa helgem. You... suur tänu teile! volinik ma ei tea, kas see, kui teie mind kiidate, aitab kuidagi liikmete tegevusele siin kaasa või mitte, ütleb äh, esimees. volinikud on ukse taga rivistunud, järgmine on kohe-kohe tulemas. nii et suur aitäh, et teie tulite ja suur aitäh, et olete niivõrd regulaarselt meid siin külastamas. ja siin on erinevaid äh, foorumeid, kus kohas neid asju arutada, näiteks äh, komisjonide esimeste konverents ja nii edasi. ma arvan, et volinik on vist ukse taga, eks? Uh, Genghis Khan. <laughs>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 dear colleagues, um, we can start point 10. So... Head kolleegid, kui kõik on valmis, siis äh, hakkame aga tööga pihta. Sir Julian King on meie ees ja teeb meile kahe ettekande, tuletan teile meelde, et kolmeteistkümnendal septembril avaldas komisjon terve rea dokumente, mis on seotud hiljutise küberturvalisuse paketiga, vastupidavusvõime heidutus ja kaitse, tugeva küberturvalisuse tagamine Euroopa Liidus. ja loomulikult meie komisjon tunneb huvi sisejulgeoleku vastu, küberkuritegevuse vastase võitluse, andmekaitse ning põhiõiguste kaitse vastu netikeskkonnas. meil on väga hea meel, et volinik King on täna siin meiega. ta just äh, esines terrorismiga tegeleva komisjoni ees ning mul on väga hea meel, et ta leidis aega ka meie komisjoni tulekuks. ning on valmis meile tutvustama seda teemavaldkonda meie komisjonile. Teil on siin mõned äh, taustadokumendid, äh, teatis, mis puudutab vastupidamisvõimet, heidutust ja, ja kaitset ning terve rida muid dokumente volinik räägib äh, meile kõigest sellest kohe-kohe. meil on väga hea meel, et olete täna siin, nii et palun. suur tänu teile selle kutse eest, suur tänu kõigile, kes on kohale tulnud, nii-öelda topeltvolinike doos, äh, Avramopoulos ja King Teie pühendumus teie ametikohustuste täitmisele äh, on igati kiiduväärt. mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna teie, teile rääkida küberturvalisusest. terve rida ettekandeid toimub praegu, sellepärast et terve rida komisjone tegelevad selle teemaga ning tervel real komisjonidel on väga oluline osa selles ühises töös. aga mina pidasin oluliseks just nimelt esinemist teie komisjonis sel teemal, sellepärast et teie minu meelest mängite väga tähtsat rolli selles töös koos teiste parlamendi institutsioonidega ning ma arvan, et ei ole, ei oleks õiglane, et see teema, millele teie keskendute, küberkuritegevus, jääks ainsaks teemaks, tegelikult on mitmeid julgeolekuga seotud küsimusi, mis on kodanikuvabaduste komisjoni seisukohast olulised. suur tänu, et olete valmis sellele aega pühendama ning pühendunult tööd tegema selle teemavaldkonna kallal. nagu teate, on väga suur eelis olla ühenenud maailmas aga sellega on kaasnenud ka omalismid. meie, see, et me oleme omavahel kogu aeg seotud, toob endaga kaasa ka ohte ja kui me ei tunnista neid ohte, kui me ei vaata väljakutsetele küberruumis silma, siis äh, me õõnestame äh, meie ühendumuse ning usaldatavuse alustalasid äh, ja röövime meie kaaskodanikelt ühe olulise osa nende tulevikust. sellel on laiem mõju ning seetõttu on teema äärmiselt oluline. ja terve rida volinikke on andnud endast parima selleks, et terve rea te-, terve rida teemasid päevakorda tuua ning rääkida liikmesriikide tasandil ja koos parlamendiga sellest, kuidas edasi tegutseda. me ei alustanud päris nullist, küberturvalisuse strateegia võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, samuti võrgustiku äh, turvalisusest direktiiv, mis on nüüd paigas, me oleme lähtunud sellest ja oleme rääkinud kriitilistest teenustest, mis on olulised selleks, et meie ühiskond oleks kaitstud nagu kord ja kohus aga küberturvalisusega seotud teemad arenevad äärmiselt kiiresti ja seetõttu leidsime me, et oleks viimane aeg vaadata mõningaid neid teemasid uue pilguga ja rääkida ka teiega nendest asjade. internet tähendab seda, et kümned miljardid uued seadmed on nüüd ühendatud võrguga. see toob kaasa mitmeid eeliseid, aga mõned võivad seda ka ära kasutada selleks, et meile kahju teha küberruumi ohud muutuvad nüüd strateegilisemaks, võivad seada ohtu meie kriitilise taristu ning tõstatada küsimusi isegi meie demokraatlike institutsioonide suhtes, nad muutuvad ka rohkem endeemiliseks ning kanduvad infotehnoloogia maailmast teistesse valdkondadesse Nendes dokumentides, mis on teie käes, oleme me seda väljakutse ulatuse välja toonud, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on olnud üle nelja tuhande lunavara rünnakust päevas, see on väga suur tõus, WannaCry rünnak ja teised on näidanud seda, kui suur mõju tegelikult on sellisel tegevusel, saja viiekümne, sada viiskümmend riiki olid puudutatud WannaCry rünnakust. pidades silmas seda, et äh, see väljakutse on üsnagi ulatuslik, tegime oma ettepaneku meetmete kohta kollektiivseks reaktsiooniks ja need tuginevad kolmel äh, sambal, heidutus, vastupidavus ja kaitse. kõikides nendes valdkondades peame me tegema koostööd üle kogu Euroopa Liidu, aga ka rahvusvahelisemalt äh, üldisemalt. tegemist on teemaga, mis on Euroopa Parlamendile südamelähedane täiskogul Strasbourgis rääkisime ka viimase osaistungjärgu ajal ka küberkuritegevuse raportiga seoses nendest samadest teemadest ja ma tean, et te teate, kui oluline on selle teema puhul tegutsema asuda. esimene sammastest oli siis äh, vastupidavus. me peame olema vastupidavamad, äh, meid peab olema raskem rünnata, me peame kiiremini reageerima kui rünnakud aset leiavad ja üks osa paketist on ka see, et meil peaks olema tugevam Euroopa Liidu äh, infoturbe või küberturbeamet. Enisat tunnetate väga hästi, äh, aga äh, uuel ameti, ametil peaksid olema uued vastutusvaldkonnad ning volitused selleks, et meil oleks kollektiivne reageerimise võimalus, kui rünnakud aset leiavad ja loomulikult äh, NIS direktiiv on äh, meie algus, äh, töö alguspunktiks, aga me peame vaatama, kuidas saab seda edasi rai-, laiendada, et kasutada ka teisi, hõlmata ka teisi sire-, sektoreid, mis on ohus, avalik haldus ja nii edasi, Vanakrae ründas näiteks haiglaid ju, me teame ka, et küberkuritegevuse meeskonnad toimivad ning me peame neid ka piisavate ressurssidega varustama. sellel amet peaks ka suutma Euroopa Liidu sertifitseerimise raamistikku, Euroopa Liidu küberturvalisuse sertifitseerimise raamistikku äh, luua. Äh, ja see peaks tähendama seda, et meil on olemas äh, juba oma küberturvalisuse, samuti see amet aitaks kanda hoolt selle eest, et kümned miljardid uued ühendatud seadmed oleksid küberruumis vastu pidavad juba enne seda, kui nad turule lastakse ja ka pärast, kui ohumustrid muutuvad ja arenevad. seda raamistikku tuleb edendada Euroopa Liidu sertifitseeri-, sertifitseerimise raamistiku kaudu, mõningad süsteemid on juba loodud, head süsteemid, aga meil peab olema kõikehõlmav Euroopa-ülene eeskirjade kogu ning standardite kogu et meie kliendid, meie kodanikud teaksid, millised tooted, millised teenused on usaldusväärsed. ja need, kes neid tooteid toodavad, saaksid julgeolekut kasutada kui kvaliteedimärgist või turvalisust kasutada kui kvaliteedimärgist, kui nad turustavad oma tooteid. niisiis, seadused reguleerimine on oluline, aga oluline on ka kultuur, sellepärast et üheksakümmend üheksa protsenti edukatest rünnakutest on olnud seotud inimtegevusega ja inimese suhtlusega tehnoloogiaga, nii et äh, küberturvalisus algab kodudest ja küberhügieenist turvalised salasõnad, ähm, manuste kontrollimine ja nii edasi, see pole mingi raketiteadus, aga tegelikult äh, see on oluline. me peame isikutena tõsiselt suhtuma küberturvalisusesse ja meie peaksime aitama inimestel vastutustundlikult käituda samuti ka äriettevõtted ja avalikud äh, asutused peaksid äh, viima läbi kõrva, küberturvalisuse programme ning peavad ajakohastama neid programme selleks, et muutuvate ohtudega toime tulla ja vastupidavus tähendab ka seda, et meil on olemas õigete oskustega inimesed, kes tehnoloogia uuendusega sammu peavad. me leiame, et selles valdkonnas on üle kolmesaja tuhande inimese puudu kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks. me arvame, et kübervaldkonda tuleb edendada ka ning sellele tuleb rohkem rõhku panna ka meie õppekavades. elu on näidanud, et paljud Euroopa äh, tootjad äh, sõltuvad sellest, et väga paljud, äh, et me saaksime allhanke korras väljastpoolt sisse osta selliseid oskusteadmeid, me peame enda ressursse tugevdama, me oleme esimesi samme juba alustanud avaliku ja erasektori partnerluse vallas küberturvalisuse teemal, mis toob endaga kaasa üle miljardi investeeringutest kahe tuhande kahekümnenda aastani, aga aga Ameerika Ühendriikides on sellele teemale eraldatud seitseteist miljardit dollarit ainult sel aastal, nii et äh, tegelikult me ei ole veel piisavalt investeerinud, me tahame enam ära teha, euro-, üle-euroopaline äh, küberturvalisuse pädevuse võrgustik äh, on meil plaanis ning tahaksime ka Euroopa küberturvalisuse teadus- ning pädevuskeskust, mis oleks selline kesk, keskus, sõlmpunkt kuhu koonduks kogu teadustegevus ning äh, see keskus toetaks Euroopa Liidu ettevõtteid. teeme selle kohta äh, oma ettepaneku järgmisel aastal. siis äh, vastupidavuse tugevdamine tähendab ka seda, et me saame reageerida siis, kui midagi juhtub, nagu hiljutised rünnakud on näidanud, on meil mõned kaitsemeetmed paigas, aga me peame enam ära tegema. me oleme siis teinud oma mustandi, oma kava selle kohta, kuidas tõsiste piiriüleste kriiside puhul toimida ja me peame seda nüüd kontrollima ning liikmesriikidega Äh, kooskõlastama. me peame olema raskemini rünnatavad, aga see on ainult üks osa sellest, mida peame tegema. meil on vaja ka usaldusväärseid äh, ähm, põhjuseid, miks mitte rünnata, olgu need siis tegevad kas kurjategijad või äh, mõned mõnikord ka mm, vaenulikud riiklikul tasandil ründajad. me oleme teinud oma ettepanekute projekti, kus keskenduma see, keskendume sellele, et ähm, võimalus vahele jääda oleks suurem ja oleksid ka äh, tõelised karistused sellistele kurjategijatele. tõhus jälitamine, äh, uurimine, äh, kohtu ette toomine on üks osa sellest tööst. erasektori kätes on küberruum suures osas, seetõttu me peame selles valdkonnas tegema tugevamat koostööd erasektoriga. õiguskaitse mm, võimekust tuleb suurendada tehnoloogiaga, peab õiguskaitsesektor paremini käsikäes käima ja sammu pidama, me peame paremini jagama oskusteavet ka kohtu ekspertteadmiste osas ning peame kuritegelike küberrünnakute vastu oma jõud koondama. siis juurdepääs digitaalsete juurde digitaalsetele tõenditele, me oleme sellest teemast varem rääkinud, me tahame mõningaid tõkkeid äh, nende tõendite eest kõrvaldada ning me tahaksime neid tõendeid edukaid kasutada ka kohtuprotsessis. digitaalsed teenused ning andmevood on piiriülesed oma olemuselt ning äh, prokuröride ning uurijate töö põrkub sageli liikmesriikide piiride taha paraku ning äh, selles osas tuleb midagi ette võtta. koos volinik Jorvaga teeme oma ettepaneku järgmise aasta alguses selle kohta, kuidas parandada juurdepääsu elektroonilistele tõenditele, sealhulgas ka küberkuritegevuse ning küberrünnakute vastases võitluses. oleme mõningate kuritegevuse liikide üle kohtumõistmist ning karistamist tugevdanud, nagu näiteks laste seksuaalne kuritarvitamine. peame sellest vallast saadud kogemustest õppima ning äh, tooma sisse uued valdkonnad. teeme ettepaneku rääkida maksepeitustest, maksepeitused on rohkem äh, üha arenevam äh, digitaalkuritegevus, tahaksime kuritegevuste ulatust vähendada, kõik maksekuriteod peaksid olema hõlmatud ning ka virtuaalvaluutas tehtud, toime pandud kuriteod. me tahaksime liikmesriikide kohtualluvust täpsemalt määratleda, selleks et paremini kohtu alla tuua piiriülesed kurjategijad. me peame ka poliitiliselt reageerima jõulisemalt, liikmesriikide kaitsevõimekust tuleb suurendada. siin on tõesti oma kaitsemõõde täiesti selgelt sees ning seetõttu tahame liikmesriikidega koostööd teha, et vaadata, äkki saaks luua Euroopa Liidu kaitsefondi, mille eesmärgiks oleks küberkaitsevõimekust suurendada ning lõpetuseks me peame rahvusvahelist, äh, rahvusvahelisi menetlusi äh, edendama selleks, et äh, kasutada rahvusvahelist õigust ning usaldusmeetmeid ning neid edendada ka meie küberruumis. välisasjade nõukogu oma järeldustes juunikuus võttis vastu küberturvalisuse tööriistakasti, et ja seda just nimelt vaenulike küberrünnakute kontekstis, seal on terve rida vastumeetmeid ründajate suhtes, ka sanktsioone. rohkem kui kunagi varem peame me tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega selles küsimuses, tegemist on teemavaldkonnaga, kus me peame jätkama koostööd ÜRO-ga, me peame ühiselt koguma nii suure võime, võimekusega vähegi võimalik, vastupidavus meie naabrid, naaberriikides on olulised, oluline ja küberturvalisuse üldine tõus kogu maailmas. me peame aga ka süvendama koostööd ka NATO-ga. see on valdkond, kus Euroopa Liidu ja NATO Varssavi deklaratsioon eelmistest aasta, eelmisest aastast pani paika terve rea eesmärke mille kallal tuleb nüüd tööd teha, oleme juba nii mõndagi saavutanud, ÜRO ja NATO personal on töötanud, on läbi viinud ühiseid äh, harjutusi äh, ning äh, ma tahaksin, et teiegi toetaksite seda, et me saaksime koostööd edasi teha selleks, et vastupidavust suurendada ning ja olla paremini valmis astuma vastu küberohtudele ning hübriidohtudele kaheksateistkümnendal septembril võttis nõukogu vastu ka ebaseadusliku sisu kohase teatise, viitaksin sellele ka, sellepärast et see on sellesama teemavaldkonna üks osa. selles teatises oleme välja toonud suunised ja põhimõtted online-platvormidele, et olla ennetavamad uurimise puhul, tuvastamise puhul ning selle sisu eemaldamise puhul, kui tegemist on näiteks vaenu õhutava, viha õhutava äh, või kuritegeliku sisuga, sisuga dokumentidega. ka põhiõigused on siin väga oluliseks teemaks. me oleme varem rääkinud sellest teemast ja tahaksin siin veel uuesti rõhutada, et me ei räägi siin sellest, mis on seaduslik ja mis on ebaseaduslik. see on täiesti eraldi paika pandud erinevate õigusaktidega. aga netis on sisu ka hästi tuntud platvormidel mis tegelikult ülistab äh, terrorismi või õpetab inimesi terrorismi, terroristlikke rünnakuid äh, läbi viima. ja kui tegemist on tõesti ebaseadusliku sisuga, siis peavad ettevõtted äh, tegutsema ning vastutust kandma. see hiljutine teade on esimene samm, mida me teeme järgmisena, sõltub sellest, kuidas online platvormid ettevõtetes reageerivad. me väga hoolikalt jälgime, kuidas asjad arenevad sel aastal ning järgmise aasta alguses hindame seda, mida on saavutatud, kas see on piisav või peame me veel midagi ette võtma. jätame endale õiguse ka teha õigusloomelisi ettepanekuid, et äh, juba olemasolevat õigusraamistikku täiendada. austatud liikmed, ambitsioonika küberturvalisuse paketi esimesed elemendid on teie ees koos oma kaasvolinikega, kes on selle teema kallal tööd teinud, oleme me teie käsutuses, oleme ka kõikide teiste asjakohaste komisjonide käsutuses, me saame tööd jätkata nii, nagu teie seda soovite. meil on plaanis ka täiendavaid ettepanekuid e-tõendite valdkonnas, esimese on tulekul järgmise aasta alguses ja kõik need ettepanekud aitavad kaasa strateegilise eesmärgi saavutamisele, milleks on tugevdada meie kübervastupidavust ning äh, olla uute väljakutsete kõrgusel selles valdkonnas. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, Julia! ja kuulame siis, mida on öelda meie komisjoni liikmetel. kõigepealt proua Metsola, palun. suur tänu, lugupeetud volinik, vabandust, et ma pean lahkuma pärast oma sõnavõttu ma pean paraku olema kahes komisjonis korraga aga suur tänu, et te tulite Kodanikuvabaduste komisjoni, suur tänu tehtud töö eest, suur tänu isikliku algatusvõime eest, olete andnud endast parima selleks, et parandada küberturvalisust ja meie julgeolekuraamistikku üldisemalt. küberkuritegevus on üha levinum moodus operandi ja see on üks suurimaid kahekümne esimese sajandi julgeoleku väljakutseid, seda olete te, teiegi meile toonitanud ikka ja jälle, see puudutab meid kõiki ja see on seotud meie eluviisidega ning tekitab kriitilisi taristuprobleeme. 5G arenguga riskid aina suurenevad ning me peame kandma hoolt selle eest, et meie süsteemid on piisavalt suutlikud ning meie õiguskaitseasutused oleksid sammukene eespool kurjategijatest, kes suudaksid ka lunavararünnakuid ja teisi rünnakuid peatada. tervitame siis selles valguses küberturvalisuse paketti, ma ei hakkaks seda üksikasjalikult lahkama, aga tervitan eh, NISA volituste laiendamist. Te mainisite seda ja NISA peaks saama alaliselt aitada liik-, aidata liikmesriike tõhusalt eh, kuritegev-, küberrünnakutele reageerimise vallas. me peame kandma hoolt selle eest, et et sellised, selline mandaat oleks kooskõlastatav teiste Euroopa Liidu ametitega ning oleksid ka piisavad ressursid, et suurema töökoormaga toime tulla ning väärtuslikku tööd kurite-, küberkuritegevuse valdkonnas jätkata. tervitame ka pettuse vastase vastast direktiivi, mis, kus laiendatakse infosüsteemidega seotud kuritegevuste skaalat, kaasatakse maksekuriteod ja ka virtuaalvaluuta, üha rohkem kasutatakse virtuaalvaluutat ja seetõttu on see suur samm õiges suunas. samuti Euroopa Liidu kuri öö, äh, küberkuritegevuse äh, kiirreageerimisjõud võimaldab meil äh, kiiresti reageerida siis, kui äh, on tegemist suure ulatusliku rünnakuga. kõik meetmed, mis on seotud tuvastamise, jälitamise, kohtumõistmise ning sanktsioneerimisega, on teretulnud ja ma kutsuksin liikmesriike üles paremini oma tegevusi kooskõlastada, selleks et paremini kaitsta meie kodanikke, iseäranis lapsi, äri, infosüsteeme, ärivõrgustikke ning taristut see peab kindlasti hõlmama ka ebaseadusliku sisu tõhusat kõrvaldamist teenusepakkujate poolt sellest teatamise korral Uh, just... suur tänu, kallid kolleegid, me saame arutleda kuni kella poole viieni, nii et piis-, piirduge palun kahe minutiga. Birgit Sippel, palun. suur tänu, suur tänu, volinik King, selle teise kohtumise eest siin parlamendis nüüd täna. räägime jällegi tähtsatest teemadest. ma võin rõhutada paljusid erinevaid olulisi asju, millest on siin juba räägitud, aga äh, tooksin paar äh, pisikest näidet, mis sageli jäävad tähelepanu alt kõrvale. väga paljud meie kodanikest lihtsalt ei tea, mis toimub digitaliseerunud maailmas, nad äh, laevad alla erinevaid rakendusi, oo kui huvitav rakendus, mulle meeldib see, aga nad ei tea täpselt, mis juhtub, mõned ei tea, et neid, neid jälitatakse, mõni mõndasid lihtsalt ei huvita, miks seda tehtakse, kes seda teeb, ja nad ei mõtle hetkekski, et võib-olla nad rakendust alla laadides satuvad äh, viiruserünnaku ohvriks, see võib olla eraprobleem, aga siis järsku ühel päeval äh, jõuab neile kohale, et äh, nad võivad maine, võivad andmeid oma koduseadmetelt viia töökohta, et selle kallal tööd teha ja siis järsku hästi kaitstud infrastruktuuris hakkab levima viirus ja mõnikord me isegi ei mõtle sellele. ning ma lisaksin juurde, et kui me tahame nüüd rääkida küberturvalisusest, siis tuleb kindlasti meie liikmesriikides teadlikkust tõsta, oleme püüdnud seda teha juba aastaid, aga paraku edutult. meediapädevuse teema väärib kindlasti suuremat tähelepanu. ja veel üks pisikene näitepojake kui me räägime siin andmeturvalisusest, siis on äh, Refit tehnoloogia. ja üks päev, kui ma olin poes ja mul ei olnud kaasas piisavalt sularaha, äh, võtsin välja oma äh, kaardi ja tavaliselt panen ma selle masinasse, aga mulle öeldi, et ei, sa ei pea seda tegema tegelikult, lihtsalt pange see minu maksuseadele lähemale ja kõik on tehtud. väga tore, lihtne, eks ole aga samal ajal annab see kurjategijatele võimaluse seistes ähm, kaugel minu tagajärjekorras tutvuda minu andmetega. kas te olete kuulnud sellest, et äh, me saame kasutada ka kaarti ka niiviisi masinast väljaspool ja sellest, seda tehnoloogiat kasutades ma arvan, et lisaks suurtele väljakutsetele peame mõtlema ka tervele jääle väikestele asjaoludele, mis on tähelepanu alt kõrvale jäänud, oleme õppinud juba varem oma kogemustest, et organiseeritud kuritegevus ei ole mitte ainult uimastikaubandus, inimkullerlus ja midagi sellist tänases maailmas, need asjad, mis varem tundusid pisikuritegudena, on muutunud üheks osaks suureks organiseeritud kuritegevusest ning need väiksed asjad ei tohiks samuti meie tähelepanu alt kõrvale jääma. mul on ka see rihvit, kui vaatate oma kaarti, siis äh, seal on selline mun- ja, ja mina soovitan seda Refit kaitset, äh, ma saan aru, et äh, volinikul ei ole seda, soovitan seda kindlasti, et Refit kaitse oleks olemas ka volinikul. Judith Sargentini, palun. suur tänu kohtume täna teist korda härra Kingiga. tõstataksin paar teemat. mul on väga hea meel, et tõstatati virtuaalvaluuta teema. teist korda pean ma nüüd läbirääkimisi äh, rahapesuvastases direktiivi osas ja äh, ja on räägitud selle äh, rahapesuga seostatusest ja kui selles direktiivis on see teema võetud äh, nüüd äh, käsitlusele, siis on sellest laiemalt ka kasu. ja teine asi, millest tahtsin rääkida, on tagauksed ja nullpäevad. ma tean, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on tulemas ettepanek krüpteerimise rollist kriminaaluurimises ja kui sellest teemast räägitakse, siis me alati tunneme muret, sellepärast et jah, me tahaksime loomulikult, et kriminaaluurijad teeksid oma tööd, aga me tunneme muret ka sellepärast, et me loome tagauksesid või äh, hakkame me äh, tegelema nullpäevadega, pikalt liikmesriikidel on väga erinevad poliitikad selles valdkonnas ja äh, minu enda liikmesriigis öeldakse, et kui tegemist on äh, turvalisest allikast pärit siiratäiega, siis äh, võib seda kasutada, aga kui me hoiame uksed avatud, siis me ei tea, kuhu see protsess kõik meid viib. ja siis veel kuritegelik ning terroristlik sisu internetikeskkonnas ning selle mahavõtmine Euroopa tasandil ei ole mingisugust selget määratlust selle kohta, mis on kuritegelik ja mis on äh, terroristlik sisu ja seetõttu riigiti on erinev see, mida maha võetakse ja mida maha ei võeta. ja siis äh, kujutage ette internetiteenuse pakkijad, nende jaoks on äh, see raske ülesanne tegelikult nemad peavad otsustama selle, tegelikult on tegemist ametivõimude ülesandega ning seda ei tuleks äh, äriettevõtetele allhanke korras äh, delegeerida. me peaksime ühtlustama määratluse ja selle, mida täpselt ette võetakse, et see ei jääks äh, äriettevõtete teha. suur tänu, Judith Sargentini, härra Tüpre, palun. palun, Gerard. suur tänu, lugupeetud juhataja suur tänu äh, kolleegidele, suur tänu äh, kolleegidele, mina ei tea küberturvalisusest mitte midagi ning mind ei olnud kohal alguses, äh, kui te rääkisite, jäin pisut hiljaks ning ma ei ole paranoiline, nagu meie esimees, aga julgeoleku valdkonnas olen siiski päris roheline. mul on üks mõte ja üks küsimus teile, lugupeetud valijad mina olen selline lihtne inimene ja ütlen, et äh, internetiruum, netiruum on piirideta. ja kui äh, toimuvad rünnakud, julgeolekurünnakud, äh, siis ei ole need ühegi liikmesriigi vastutuses konkreetselt, sellepärast et sihtmärke on palju erinevates kohtades, erinevates riikides, erasektoris või avalikus sektoris ja kas siis on mingisugune Euroopa Komisjoni ettepanek, millega luuakse meie võimekus, meie küberkaitsevõimekus, eraldi küberkaitsevõimalus, nagu kord ja kohus, sellises riigis nagu Prantsusmaa loodi, ma ei tea, kas see on täpselt, kes selle eest vastutab, aga meil on loodud oma üksus, kes peaks siis vastutama küberkuritegevuse eest ja ma tahaksin teada, et kas Euroopa tasandil võttes arvesse, et tegelikult ei ole mingisuguseid territoriaalseid piire internetil, kas me võiksime ette näha ühte võimalust luua autonoomne korralik küberkaitsevõimekus? ja meil on puudu kolmsada tuhat inimest, te ütlesite jah, kui me kõik need inimesed kokku koondame äh, ja toome need Euroopa kesktasemele ja tagame neile tipptasandi tehnoloogia, kas see ei aitaks, oleks ökonoomsem ning parem kui liikmesriikide struktuurid? mulle öeldi, et äh, küberturvalisuse amet teeb head tööd ja korraldavad tegelikult konkursse lihtsalt, nagu ma, kui ma aru saan, äh, igal aastal korraldavad nad äh, küberkuritegevuse konkursi julgeolek, küberjulgeoleku valdkonnas aga te võite mulle rääkida täpsemalt, ega ma seda teemat väga põhjalikult ei tunne. ja terrorismivastane võitlus äh, on äh, valdkond äh, ja, ja lastele suunatud küberkuritegevus on minu jaoks väga tähtis teema, väga palju on äh, neid perverte, kes oma Äh, identiteeti varjates äh, lapsi sihikule võtavad internetis, ka selle teemaga tuleks põhjalikumalt tegelema ja va peaksime vaatama, mida on õigusloome vallas ära tehtud. ka minu koduriigis on ära tehtud palju ning äh, Kanadas samuti. härra Bonipal. suur tänu, suur tänu ka lugupeetud volinik teile teie ettekande eest. suur tänu komisjonile kogu küberturvalisuse paketi eest küberohud suurenevad iga päevaga. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest peale on üle nelja tuhande lunavararünnaku toime pandud kogu maailmas. umbes kolmsada protsenti rohkem kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja kaheksakümmend protsenti Euroopa ettevõtetest on sattunud selliste rünnakute ohvriks eelmisel aastal probleem on tõsine. mul on ka küsimusi seoses teie ettekannet, kandega seoses ning küberturvalisuse paketi kohta. koostöö ja koordineerimine. on selge, et me peame Niisale andma uue mandaadi, et koostöö liikmesriikide vahel suureneks aga teiselt poolt ma arvan, et me peaksime ka Euroopa institutsioonide vahelist koostööd tugevdama, Europoli, NISA, EAS, infot on palju, andmeid on palju ning selge on see, et neid andmeid tuleks nagu kord ja kohus analüüsida ning seda tööd tuleks teha kiiresti. mainisite ka punktis kaks, et me oleme alustanud koostööd NATO-ga. me peame tõesti mõistma, et äh, siin ei ole teemaks mitte ainult tsiviilrünnakud ja küberkuritegevusega seotud tsiviilohud, vaid äh, hübriidsõjad äh, on seotud otseselt ka kaitsetemaatikaga. ma loodan, et see on koostöö algus ning selline koostöö rajatakse püsivatele alustaladele toimuvad ühiskoolitused ka alaliselt ja korrapäraselt, see oleks oluline ning seda teemat äh, tuleks tõstatada. olen Birgitiga nõus, et äh, üks viise, kuidas tegudele asuda, on teadlikkuse tõstmine. on teemad, mille puhul meie indiviididena peaksime äh, asuma tegudele ning me peame seetõttu paremini seda maailma mõistma. siis sertifitseerimine ja etiketistamine ühelt poolt, kui me vaatame komisjoni dokumente, siis on täiesti selge, et valitud tee on õige, aga teisalt jällegi me tahaksime vältida sellist olukorda, kus äh, rakendataks kõigi suhtes ühesugust lahendusmudelit. me peame rääkima erinevate sektorite esindajatega. ning loomulikult on meil vaja mingisugust etiketistamist äh, märgistamist, aga me peaksime selleks tegema nagu kord ja kohus ettevalmistusi, konsulteerides kõikide sidusrühmadega. et lõpplahendus oleks kõigile selge. siis äh, suunised ebaseadusliku tegevuse kohta, ma arvan, et jah, ma olen nõus, me peame vaatama, kuidas see peaks toimima ja siis äh, peame pärast leidma lahenduse ka võib-olla õigusloomelisel tasandil. aga kuidas seda teha, see pole veel selge. liikmesriikide olukorrad on praegu väga erinevad. on riige, kus suuniseid rakendatakse nagu kord ja kohus, aga on riike, kus seda ei peeta oluliseks prioriteediks. me peame mõtlema siis, kuidas rohkem rakendamist tugevdada kõikide osapoolte ja riikide poolt suur tänu, härra Paani. Marju Lauristin, palun. Thank you very much, commissioner, for coming and uh, suur tänu, volinik. aitäh, et informeerisite meid sellest tähtsast uh, uuest arengust. vaatan teie tehtud tööd ning pean tõdema, et siin on mitmeid häid elemente mitte ainult otseselt küberturvalisusega seotud kui tehnoloogia arengu ja kaitsevaldkonna arenguga seotud teemaga, vaid välja on toodud ka see, et oluline on inimeste harimine, teadusuuringud, pädevuste tõstmine, kõik see on oluline osa sellest programmist. jätkaksin sealt, kus härra Boni pooleli jättis millest on praegu puudu ja mille osas valitseb see segadus, on äh, määratlused, mis asi see küberkuritegevus üldse on, mis see küberjulgeolek on. ja teie mainisite digitaalkuritegevust, mis see on? digitaalturvalisus, mis need on, need ei ole täpselt samad asjad. rääkides ähm, isikuandmete puutumatusest, siis väga paljud äh, teemad on seotud äh, inimeste digitaalturvalisusega sellise reguleerimisega neid probleeme ei lahenda. meil on tegelikult vaja uusi õigusakte kriminaalõiguse valdkonnas, sellepärast et väga paljud uued asjad tulevad sisse sellesse õigusruumi. ning äh, neil võib olla tõsised tagajärjed inimeste tervisele, turvalisusele, nende julgeolekule nende kodudes ja nii edasi millist koostööd teie volinik Jourovaga selles valdkonnas, meil on tunne, et meil oleks vaja karistusõigustikes selgemaid ja ulatuslikemaid sätteid, mis võtaksid arvesse küberajastu kuritegevuse võimalusi, mitte lihtsalt küberrünnakuid kitsas mõistes paluksime, et teie ja volinik Jourova tegeleksite tege,, tegeleksite laste teemaga iseäranis, seda teemat juba tõstatate siin. me tahtsime e-privaatsuse määrusse sisse tuua laste erilise kaitse mõõtme ja põrkusime siin õiguslike raskustega vastakuti. me ei leidnud sobivat moodust, kuidas seda sinna sisse tuua, näiteks mängudega seoses ja mängudega, mängude valdkonnas võib-olla on äh, probleem, mänge, mis võivad tekitada probleeme laste jaoks, mängud, äh, mis näiteks äh, võivad esile kutsuda enesetapud laste hulgas. Neid asju tuleks, need asjad tuleks muuta kuritegelikuks. see on väga er, eriline valdkond, nii et ma palun teil laiendada seda teemat laste suurem kaitse digitaalvaldkonnas, mitte ainult tehnoloogiat kasutades, aga ka igapäevategevuses, see on väga oluline. ja üldisemalt, mis, millest meil on puudu, on e-privaatsuse ja julgeoleku vaheline seos meile avaldatakse survet selleks, et tekitada selline kunstlik konflikt eraelu puutumatuse ja öö, turvalisuse vahel või julgeoleku vahel. inimese jaoks on need kaks asja omavahel väga seotud. ja mul oleks väga hea meel, kui me küberturvalisusest rääkides hakkaksime neid teemasid rohkem positiivses valguses seostama inimeste turvalisus ja eraelu puutumatus ei ole omavahel vastuolus, sageli öeldakse, me peame valima ühe või teise vahel, see ei pruugi alati sugugi mitte nii olla, aitäh! väga huvitav arutelu, mulle väga meeldiks, kui meil oleks rohkem aega, et nendest teemadest rääkida. kui ma õigesti aru saan, siis Barbara Spinelli soovib veel sõna ja siis äh, on kõik praegu ah,. Anna Komes siiski ka suur tänu, Sir Julian King. mul on paar küsimust teile. ja seda teemadega seoses, millest, mille vastu mina isiklikult huvi tunnen. ja mina tunnen iseäranis huvi sellest, millised, kuidas need meetmed võiksid meie vabadusi mõjutada. esimene küsimus, mille endale esitasin, on, et kas ei võiks olla, kas ei või olla mingisuguseid ohte seotud küberturvalisusega? kui ehm, eeskirju hakatakse mitteproportsionaalselt rakendama Te rääkisite siin Ameerika Ühendriikidest, kes on eraldanud seitseteist miljardit eurot sellesse valdkonda ja see peaks olema meile eeskujuks. aga mina äh, kahtlen Ameerika mudelis. kui te nüüd vaatate, kui, millise, milline kinnismõte on olnud küberturvalisuses ja kuidas see on mõjutanud viimaseid valimisi, küberrünnakud, kelle puhul ei ole mitte keegi suutnud midagi mille puhul ei mitte keegi midagi suutnud tõendada. jah, loomulikult vastupidavus, heidutus, kõik see on oluline, jah, aga me peame täiesti selgelt äh, määratlema seda, mida tähendab tegelikult ebaseaduslik sisu internetis. sõnavabadust ei tohi mitte mingi hinna eest ohvriks tuua nii et kui me räägime siin kuritegelikust kavatsusest, ja vaenulikest kavatsustest, siis äh, need kaks asja juba on erinevad. vaenulik ei pruugi olla kuritegelik, võib-olla on tegemist lihtsalt tõlkeprobleemiga praegu aga äh, kui me räägime sellisest sisust, siis peab olema täiesti kindlalt paigas, mis on õiguspärane ja mis mitte ja siis äh, koostöö internetiplatvormidega selle sisu kõrvaldamise eesmärgil. loomulikult äh, selline koostöö võib seada ohtu just nimelt sõnavabaduse ning ka ajakirjandusvabaduse. kui me vaatame, kuidas Google on otsustanud äh, eraldada või kõrvaldada oma otsingusüsteemidest kõik sellised äh, veebileheküljed, mis on äärmuslaste poolt kirjutatud. mitte kurjategijate, vaid äärmuslaste poolt äh, koostatud veebileheküljed. seal on vahe sees, äärmuslased ja kurjategijad. selline otsus äh, Google'i poolt on üks näide, võimalik näide koostööst platvormidega ja see on väga riskantne tee. Anna Gomez. ja lõpetuseks saab sõna Anna Gomez. Uh, jah, härra volinik kas äh, volinik äh, sai, on saanud liikmesriikidelt äh, paluda, et nad omaenda süsteemi nõrgad kohad välja tooksid. näiteks, kui paljud ettevõtted tegelikult on Hiina ettevõtete kontrolli all, nagu näiteks Huawei kontrolli all, ja kes tegelikult nõuavad, et andmeid säilitataks Hiinas ükskõik millisel eesmärgil kas me võiksime, saame üldse rääkida küberturvalisusest, kui meil ei ole tegelikult äh, mingisugust ülevaadet sellest, kus on meie enda süsteemide nõrgad kohad? see on lihtsalt üks näide paljudest võimalikest, mille ma just teile tõin. vabandust, kolleegid. me arutame juba järgmise nädala äh, päevakorda. aitäh, Hanno! ja nüüd palun siis volinikult võimatut, ehk siis äh, vastamist kõigile nendele küsimustele suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul, aga tegelikult järgmine punkt puudutab äh, järgmist, ähm, järgmise peadirektoraadi meeskonda ja kui nad saavad võib-olla mõne minuti oodata, et me saaksime vastuse ära kuulata, oleks, ähm, oleks see meile suureks abiks ja nüüd palun, Julian. aitäh! aitäh pühendumuse eest nende küsimustega tegelemisele ma usun, et see on oluline. nagu teie küsimused näitavad, on liibekomisjon aktiivselt kaasa mõtlemas. ma ei tea, kas ma suudan põhjalikult neile küsimustele vastata, kui ma ei suuda, siis eh, palun võtke minuga ühendust ja ma üritan vastuseid täiendada. Eh, sest paljud küsimused eh, osaliselt kattuvad. proua Metsola küsimus, mida puudutas ka härra Bonni ehk siis küsimus sellest, kas äh, need erinevad ettepanekud on omavahel sidusad ja kas need äh, institutsioonid ja algatused, mida, mille me oleme välja pakkunud, äh, toimivad koos. ma, ma loodan, et see tõesti nii on. loomulikult on see üsna keeruline pilt, aga põhimõtteliselt me me ütleme, et me peame Enisat tugevdama. et siin on terve rida rolle aruandluse ettevalmistamine, sertifitseerimine ning ka rünnakutele reageerimine. terve rida niisuguseid ülesandeid on, kus meie võimekust tuleks tugevdada. ja ENISA põhine tugevdatud asutus võiks sellega tegeleda. aga lisaks on terve rida aspekte seotud ka ettevalmistusega tulevasteks arenguteks ja seetõttu me peame võimendama oluliselt meie teadus-arendustegevust ja looma selleks niisuguse keskse koordineeriva punkti ja see ongi meie teadusuuringute keskus. suur on ka väljakutse, mis on seotud küberkuritegevusega ning seetõttu tuleb Europoli rolli EC3 suurendada ning äh, viimane on praegu juba tuntuse võitnud tippkeskusena küberkuritegevusega võitlemise vallas ning seda võimekust tuleks toetada ning lõpuks ka kaitseaspekt ja kaitseaspektis oleme öelnud, et tegelikult see esimene aspekt, mis puudutab osaliselt ka härra Frey küsimust, et esimeses astmes küberkaitse on asi, millega tegelevad liikmesriigid, millele keskenduvad liikmesriigid, aga me sooviksime liikmesriike toetada ning koos liikmesriikidega peaksime arut-, uurima võimalusi asutada Euroopa Kaitsefond, et rahastada tegevusi selles valdkonnas üheskoos NATO-ga, uurida, mida saab teha kaitsemõõtmes paralleelselt selle väljakutse tsiviilmõõtmega. nii et ähm, sisuliselt oleme teinud äh, nii-öelda struktuurselt ettepaneku, mis katab äh, eri valdkonnad aga loomulikult teie ettepanekud on teretulnud võimalike nõrkade punktide väljatoomiseks meie algatustes. Eh, seoses nüüd sisu maha, eh, mahavõtmisega siduskeskkonnas on proua Metsola küsimus. ja seda mainisid ka teised liikmed. praegu on meil väga hea koostöö iseäranis terroristliku sisuga seoses, seoses internetifoorumites mille raames siis võetakse sisu maha, kui sellest teavitatakse. probleemiks on see, et takistab mastaap ja probleem on kiirusega. me võtame kümneid tuhandeid niisuguseid sisupostitusi maha, aga neid on sadu tuhandeid. me võtame nad maha kiiresti, aga mitte piisavalt kiiresti. sellepärast, et uuringud näitavad, et juba esimeste tundide vältel mõjub niisugune sisu, nii et kui me soovime seda osa meie tööst, ehk siis radikaliseerumist siduskeskkondades äh, tõhusamalt teha, siis peame oluliselt võimendama oma jõupingutusi ning äh, sisuliselt ähm, on vaja need protsessid automatiseerida, skaneerida sisu, tuvastada ja kui me suudame selles kokku leppida, siis äh, muuta võimatuks selle ülespanemine üldse. loomulikult on see väga keeruline mitmetel põhjustel proua Sargentini küsis, kas, kas me kuidagi seda tööd hakkame väljastpoolt sisse ostma. no mina ütleksin, et platvormid ja teenusepakkujad eh, omavad siin olulist vastutust. et kui nende platvorme kasutatakse selleks, et levitada ebaseaduslikku materjali me soovime loomulikult nendega koostööd teha selleks, et aidata neil toime tulla selle platvormi väärkasutusega. paljud teist äh, tõstatasid küsimuse, mis on keeruline küsimus, ma ei eita seda, küsimuse ebaseadusliku sisu määratlusest. meil on Euroopa Liidu õiguses määratlused ja siseriiklikus õiguses määratlused ning eri, ning ning riikide sees kehtivad mõlemad määratlused. ja kui nüüd äh, me peaksime äh, kõigepealt loomulikult rääkima tegevusest ebaseadusliku sisu vastu ning teiseks äh, tegevuse koordineerimisest ja ühtlustamisest. ning nüüd jõudes proua Spinelli küsimuse juurde, seda tehes loomulikult anname me endale aru vajadusest kaitsta sõnavabadust ja teisi põhiõigusi, mis, mida see valdkond võib riivata. ning kõik, mis me välja pakume, on proportsionaalne ja vajalik ning mõõdukas ja ma mainisin võrdlust Ameerika Ühendriikidega lihtsalt, et näidata investeeringute mahtu eh, küberturvalisusesse. mitte sellepärast, et ma sooviksin kuidagi importida Ameerika mudelit või lahendusi. ma usun, et see, mida me peame siin tegema, on üheskoos välja töötada Euroopa Liidu mudel ja lähenemine ma olen päri proua Sipeliga, et et niisugune mm, küberhoolsus ja teadlikkus on väga oluline ning me peame tõesti tegelema pisikuritegudega, sellepärast et internet on muidugi võima-, muudub, muudab kuritegevuse võimalikuks paljudes aspektides ja palju väikest kuritegevust tekitab suure väljakutse pöördun tagasi krüpteerimise juurde, sest äh, see on üks küsimustest, mida käsitletakse CT ettepanekutes, mis, millega tuleme välja järgmisel nädalal ning millest ma teie komisjoniga rääkima tulen, aga kinnitan teile, et me anname endale selgelt aru sellest, mis on vaja teha eh, seoses krüpteerimisega ning kriminaaluurimisega, eh, samas õõnestamata krüpteerimist sellisena, nagu meil seda vaja on ja küberjulgeolekut laiemalt. mis puudutab virtuaalraha, eh, virtuaalraha kohta on olemas definitsioon maksetega seotud ettepanekutes, aga maksete direktiiv ei räägi virtuaalraha kuritarvitustest, väärkasutusest kuritegelikul eesmärgil, vaid vaid käsitleb pigem eh, pettuste vältimist või kelmuste vältimist eh, kõigi makseviiside puhul, sealhulgas virtuaalsete. mis puudutab heidutust ja kaitset, eh, härra Dupree küsimus, ma loodan, et ma olen osaliselt juba vastanud. praeguseks on küberkaitse töö peamiselt liikmesriikidele jäetud ja meie üritame liikmesriike toetada. aga heidutusmõiste on laiem mõiste kui pelgalt kaitse sellepärast et kui me hakkame asja üle mõtlema siis, siis üheksakümmend viis, kuus, seitse, üheksa protsenti sellest, mida võidaks rünnata, äh, ei ole kaitsevaldkonnaga seotud, vaid on puhtalt erasektor, nii et kui me soovime siin mingit heidutust rakendada, siis peame silmas pidama neid võimalikke rünnaku objekte, mis ei ole Kaitseministeeriumi haldusalus, halas, vaid vaid on paljude teiste asutuste haldusalas ja seetõttu on meil vaja heidutusele üldisemat lähenemist, mis võtab kokku palju erinevaid meetmeid, mida Euroopa institutsioonid saavad rakendada lisaks koostööle NATO raames. olen päri sellega, et meil on palju väljakutseid julgeoleku ja turvalisusega seoses ning ma ootan juba võimalust arutada neid teiega üksikasjalikumalt. kui ma olen mõnele küsimusele vastamata jätnud, siis äh, pöörduge palun pärast koosolekut minu poole. oluline meie jaoks on praegu edasi liikuda nende küsimustega ja esimene etapp on siin vaja ära teha komisjonil, paljud volinikud on siin kaasatud, asepresident Ansip, volinik Jourova, Avramopoulos, mina ja veel paar volinikku. nii et eh, meie peame kõigepealt ära tegema oma ettevalmistava töö ning eh, üritame seda teha, eh, valmistades ette, esitades teile oma ettepanekutega. nüüd peame tegema koostööd ka nõukogu ja parlamendiga selleks, et läbi analüüsida ja edasi liikuda seadusandlike ettepanekutega ja selleks on meil vaja teie abi, sellepärast et kui me ei saa seda hästi koordineeritud, siis tekib risk, et, et nimetatud ettepanekud jäävad nii-öelda erinevate arutelude hammasrataste vahele ja me kaotame oma, oma kiiruse ja, ja selle algatuse kiireloomulisuse. aitäh teile. härra volinik, enne kui te lähete, kas ähm, võiksin öelda, proua Metsola ütles seda alguses, proua Lauristin ja Barbara Spinelli kirjeldasid seda ka, et teie haldusala on väga keeruline. Te tulete meile varsti rääkima siia terrorismivastasest võitlusest ja broneerimisandmeste krüpteerimisest. tahaksin tänada teid teie töö eest ja teie meeskonda. ja tänada teid selle eest ka, et te olete alati tulnud meie komisjoni rääkima, kui teid on kutsutud ning äh, teie töö puudutab paljusid tundlikke teemasid, millega me tegeleme e, e-privaatsus ja, ja teised ning ma ma loodan, et meie hea kontakt säilib ning äh, mulle jättis sügava mulje äh, küberkuritegevuse ja küberjulgeoleku teemakäsitlus teie poolt, need asjad on keerulised, omavahel seotud, meil on vaja säilitada tihe koostöö ja kaasata volinikud, kelle haldusalasid see teema puudutab ja suur tänu teile ja teie meeskonnale ning ma ootan juba kohtumist teiega järgmisel nädalal järgmistes keerulistes küsimustes et mm. ja teil on vist veel üks komisjon, kuhu te peate minema, terrorismivastase võitluse komisjon. nii et suur tänu, komis-, kolleegid, ja nüüd on meil täna pärastlõunal veel üks küsimus jäänud, üks päevakorrapunkt. Can... head kolleegid, ning saamegi edasi minna meie viimase punkti juurde täna pärastlõunal, punkt üksteist ning äh, komisjoni kolleegid tulevad siia poodiumile ning äh, teemaks on kaks tuhat seitseteist eelarve rakendamine rände ja siseasjade valdkonnas, praegune asjade seis ning äh, aitäh, Simon, et, et tulid, Simon Moju äh, on äh, peadirektori asetäitja siseasjade peadirektoraadis, kolleegid, oleme alustamas. Simon Moju juhib seda teemat siseasjade peadirektoraadis ja on direktoraadi peadirektori asetäitja ning me praegu hakkame vaatama kaks tuhat seitseteist tegevusaruannet peadirektoraadilt seoses äh, eelarve täitmisega. ja see puudutab ka kaks tuhat kuusteist eelarvet, selle pära- ja eelarve täitmist. ning äh, me analüüsime kolmanda rubriigi raames MFF-is äh, täitmist oma pädevuse osana. nii kaks tuhat kuusteist kui kaks tuhat seitseteist eelarvete osas. ja kaks üle kahe koma seitsme miljardi on üle kantud siia MFF-is. ja Simon räägib siis sellest teemast ja pärast järgneb veel arvamuste vahetus, nii et Simon, palun, sul on sõna. aitäh, esimees. üritan need asjad kokku võtta, et äh, anda teile ettekujutus sellest, mis on toimunud kaks tuhat kuusteist ja anna, ja kasutan samas võimalust äh, rääkida lisaks sellele, mis toimus juba üheksa või kümme kuud tagasi, sellega, mis toimub praegu nendes võtmetähtsusega valdkondades ja räägin ka, kuidas me oleme praegu, kuhu me oleme jõudnud eelarve rakendamisega ning võib-olla mõned statistilised näitajad ka, ilmestamaks meie tööd ja võib-olla natuke vähem siis teemadest, millest Julian on just rääkinud. alustan sellest, et kaks tuhat kuusteist oli päris nõudlik aasta meie peadirektoraadile, nagu te kindlasti siin komisjonis kursis olete, paremini võib-olla kui keegi teine. samas olete kursis ka, et saavutati väga olulisi edasiminekuid rände- ja julgeolekupoliitika valdkonnas. omalt poolt oleme jätkanud üldise lähenemise rakendamist Euroopa Liidu vast-, vast-, vastavuses Euroopa Liidu tegevuskavaga selles valdkonnas ning räägingi, mida me oleme teinud nüüd selleks, et vähendada ja piirata ebaseaduslikku sisserännet, mida me oleme teinud kaitset vajavate inimeste kaitsmiseks, turvaliste pääsuteede tagamiseks Euroopa Liitu ja nende tagasisaatmiseks, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus viibida ning ning äh, kuidas me oleme töötanud selle nimel, et luua seaduslikud sisserändeteed äh, inimestele, keda Euroopa majandus vajab ning ning äh, samuti võidelnud, kuidas me oleme võidelnud radikaliseerumise organiseeritud kuritegevuse vastu ning Juliani saabumine on on äh, andnud äh, siin asjadele hoo sisse, me oleme pidanud praktiliselt äh, niisuguse kvantkiirusega siin edasi liikuma ja tänu temale on päris paljud algatused hoo sisse saanud. enne kui ma räägin kaks tuhat kuusteist saavutustest, lubage mm, kõigepealt räägin ühest olulisest arvust. me oleme näinud tohutut suurenemist meie peadirektoraadi rahades kaks tuhat viisteist oli meil üks koma seitse miljardit eurot. kaks tuhat kuusteist on see praktiliselt kahekordistunud, ühe koma seitsmelt miljardilt kolme koma kahele miljardile kaks tuhat kuusteist. ja mida me oleme teinud ja te näete seda meie tegevusaruandest ka, oleme üritanud kasutada selgeid tule, tulemusnäitajaid, mida tõesti tasub vaadata, kui te ei ole veel selleks aega saanud, paljud teist, kui te suhtlete oma valijatega, siis eh, need arvud annavad teile väga hea ettekujutuse sellest, missugune on lisaväärtus Euroopa Liidu tasandilt. ma, ma räägin nendest arvudest täna oma ettekandes ja ja kui teil on sellest abi, siis võiksime koostada niisuguse väikese faktide lehe, üks või kaks lehekülge, millest teil on abi valijatega suhtlemisel. nii et kaks tuhat kuusteist, mis me oleme saavutanud nüüd ja annan väikse ettekujutuse, ütlesin ka kaks tuhat seitseteist saavutus. kõigepealt äh, seadus, äh, seaduslik sisseränne, õiguspärane sisseränne. Eba, äh, ebaseaduslik vabandust, ebaseadusliku sisserände näitajad on oluliselt vähenenud kaks tuhat kuusteist tulenevalt meie koostööst kolmandate riikidega ning äh, algatustest äh, inimsmugeldajate äh, organisatsioonide tegevuse peatamiseks. kaks tuhat kuusteist Euroopa Liidu Türgi deklaratsioon puudutas oluliselt, mõjutas oluliselt vähenemise suunas saabujate arvu. seda näeme kaks tuhat kuusteist no varem oli kümme tuhat inimest päevas, aga pärast Euroopa Liidu Türgi kokkulepet on see vähenenud umbes kaheksakümnele päevas. ja vähenenud on väga oluliselt ka hukkunute arv. jätkame koostöö tegemist teiste kolmandate riikidega, oleme nüüd kaks tuhat seitseteist juba rääkinud Nigeriga ja Liibüaga tehtud tööst, samas ka äh, partnerlusraamistiku riikidega ja teeme EAS kolleegidega koostööd siin. kaks tuhat kuusteist oleme senisest enam keskendunud ka eh, siin viibimise õigust mitte omavate isikute tagasisaatmisele, kelle avaldused ei ole viinud neile kaitsesaatuste, kaitstud staatuse andmiseni. oleme sellest päris pikalt viimasel ajal rääkinud ning olen valmis andma teile ülevaate täiendavatel koosolekutel selle teema kohta ning eh, siin sellega käib märkimisväärne rahastamine kaasas liikmesriikidele. kaks tuhat kuusteist kulutasid liikmesriigid umbes sada kuus miljonit eurot tagasisaatmisele. kaks tuhat seitseteist jätkub see ja ma rõhutan, et olgugi, et ar-, austades põhiõigusi, tagades põhiõigused, nagu te näete meie sisserändekavas, on meie kavas märkimisväärselt suurendada piirivalvetööd Euroopa välispiiridel. ja oleme endiselt veendunud, et tagasisaatmine on äärmiselt oluline element, eh, vähendamaks motivatsiooni inimestel äh, üritada pääseda ebaseaduslikult Euroopa Liitu, iseäranis eh, inimeste puhul, kes ei vaja eh, humanitaarkaitset. veel olulisi arenguid kaks tuhat kuusteist. meil on praegu üksteist Euroopa eh, rände sideametnikku kol-, kolmandates riikides, Serbia, Tuneesia, nii Niger, nad töötavad Euroopa Liidu delegatsioonides ja meil on Europoli raames loodud ka sisserändajate smugeldamise keskus, meil ma käisin koosolekul Interpoli, juhatasin seda Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Euro-, Sofia piirivalve, Europoli, Interpoli esindajad olid seal kõik olemas, et meil oleks ühtne koht, kus info liigub iseäranis selle kohta, mis puudutab inimeste smugeldamist ja see liiguks õiguskaitseorganitele ja meil oleks võimalik Eh, hoida kätt pulsil sellel, mis toimub Euroopa Liidus ja ka kolmandates riikides. piiride haldus, rõhutan, eh, Triit-, Triton ja Poseidon operatsioonide tähtsust, kaks tuhat kuusteist laiendati neid Vahemere piirkonnas ning eh, räägin ühest arvust ka, päästetute arv nii Ida- kui Kesk-Vahemere marsruudil oli ka kahe tuhande viieteistkümnendast aastast nende operatsioonide käigus kuussada kakskümmend tuhat päästetut, see on väga konkreetne ja positiivne panus. ning eh, oleme siin välja toonud eh, viitega eelarvele seitsekümmend kuus miljonit eurot hädaabi ISF kahes vahenditest pääste- ja otsimistegevusteks et väga, väga keeruline on muidugi neid tagas, tasakaalustada nende erinevate faktoritega, pluss- ja miinusfaktoritega rände osas. nüüd see Euroopa piiri- ja rannavalve määrus jõustus kuuendal oktoobril kaks tuhat kuusteist, oleme seda korduvalt juba arutanud ja näeme praegu, kuidas amet hakkab äh, omandama võimekusi, mis on olulised, äh, võimaldamaks tõesti Euroopa Liidu välispiiri hallata nüüd on juba analüüsid läbi viidud kõigis liikmesriikides ning kontrollitakse praegu toimuvaid operatsioone, targad piirid, näeme ka siin märkimisväärseid arenguid seadusandlikus plaanis, meil on poliitiline kokkulepe sisenemis- ja väljumissüsteemi osas paigas ning ka äh, äh, sisserändajate vastuvõtmise keskused need nõndanimetatud hotspot ja menetlus nendes on meie poolt välja töötatud, et oleks tagatud kõik teenused, psühholoogiline nõustamine, pääs, õigusnõustamine, julgeolekukontroll, kõik see toimib ja toetab liikmesriike, kes asjast kõige enam puudutatud on ning praegu võib öelda, et et varjupaiga taotlejad, kes meile saabuvad, registreeritakse vastavalt kehtivatele menetlustele ning ähm, kontrollikoja analüüs, mis oli väga karm, väga range, näitas, et sellest on tõesti abi ning et sisserände haldamine on paranenud. ning oktoobris äh, täiustame neid menetlusi ja anname täiendavaid suuniseid hotspotide osas tahaksin mainida samuti, et kolm liikmesriiki, kellel on kõige suurem surve meie välispiiridelt, on saanud tuge kaks tuhat kuusteist kahesaja kümne miljoni euroga hädaabivahenditest ISF-ist Bulgaaria, sada kuuskümmend, sada kolmkümmend Itaalia ja Kreeka eh, neljakümne miljoniga mis puudutab varjupaika, siis komisjon on teinud ettepaneku süsteemi ümbervaatamiseks kaks tuhat kuusteist ning me tahaksime loomulikult, et need läbirääkimised liiguksid kiiremini edasi ja tõenäoliselt meie teatisest olete juba lugenud, et et me pea, me, et me peaksime oma ameti osas tehtud ettepanekud viima paralleeli ühise varjupaigasüsteemi ettepanekutega, Dublini reformiga sest mõlemat on vaja ja kui meil ei õnnestu Dublini süsteemi reformida, siis paratamatult tekib olukord, kus ühele või kahele liikmesriigile langeb ebaõiglane koormus. samuti oleme kaks tuhat kuusteist näinud eh, märkimisväärseid edusamme ümberpaigutamistes, viimased arvud septembri lõpu seisuga, praegu on üle üheksa tuhande inimese ümber paigutatud Itaaliast, kakskümmend tuhat Kreekast varasemas, eh, eelmisel punkti raames rääkis volinik tõenäoliselt eh, ka sellest, kuidas me hindame ah, siis isikute abivajadust Kreekas, ma ei hakka sellest rääkima, eh, oleme märkimisväärselt ka rahastanud neid tege-, tegevusi, üks miljard eurot on eraldatud ümberpaigutuslahenduste toetamiseks, mis puudutab ümberasustamist, siis näeme võimalusi ümber asustada kolmandate riikide kodanikke, kes vajavad kaitset ja Äh, on vaja pakkuda neile õiguspärast pääsuteed Euroopa Liitu, ilma et nad peaksid smugeldajatele maksma, see on väga oluline osa meie varjupaigapoliitikast ning äh, ilmestab ka solidaarsuse vajalikkust kolmandate riikide suhtes, kellel on palju põgenikke nende territooriumil. nii et kaks tuhat viisteist algatasime esimese ümberasustamisskeemi Euroopa Liidus ning suhteliselt lühikese ajaga õnnestus meil umbes kakskümmend kolm tuhat inimest ümber asustada, sealhulgas päris palju Süüria äh, Äh, ja süürlasi Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe eelsest ajast ja praegu oleme lubanud liikmesriikidele toetust ümberasustamiseks viiekümne tuhande inimese osas oktoobri lõpuks kaks tuhat seitseteist ja oleme märkimisväärsed äh, rahad ka valmis pannud selle teostamiseks, üle poole miljardi euro järgmiseks kaheks aastaks ja loodame, et liikmesriigid omalt poolt võtavad endale ulatuslikud kohustused, praegu on need kohustused võetud kahekümne viie tuhande inimese ümberasustamiseks, mis on päris palju. ja me tahaks, et need ei oleks mitte ainult süüdlased Jordaaniast, Liibanonist, Türgist, mis on väga oluline, vaid ka, vaid ka Aafrika põhjaosast ja Aafrika sarve piirkonnast, mis Äh, mis võiks tekitada olukorra, kus inimestel ei ole enam motivatsiooni maksta smugeldajatele ja seada oma elud ohtu. me teeme ko-, koostööd UNHCR-iga selleks, et inimesed Liibüast välja saada Tšaadi ja Nigeeriasse ning pakkudes osadele nendest, kes kvalifitseeruvad, võimalust ümber asuda Euroopa Liitu, nii et see on kõik väga oluline. nüüd äh, kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike toomine Euroopa Liitu ning äh, ning äh, sellega seotud sinise kaardi direktiivi reform seitsmendal juunil kaks tuhat kuusteist on väga oluline, paljud on kursis tõenäoliselt pilootprojekti vahearuandega paremate sisserändevõimaluste pakkumiseks tervele reale äh, riikidele, Gambia, Guinea, male ja teatud Põhja-Aafrika riigid ka tõenäoliselt kui ma räägin nüüd kiirest radikaliseerumisest ja terrorismist ka, siis palju tööd kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal keskendus just äh, võitlusele vahenditega, mida kasutati rünnakute toimepanemiseks Europolis ja terrorismivastase võitluse keskuses. ning ähm, praegu on julgeoleku informatsioon, nii liikumine liikmesriikide asutuste vahel paranenud meil toimub võitlus radikaliseerumise vastu, mis on oluline, seda on laiendatud. ning ähm, Julian rääkis sellest juba, et oleme rakendanud meetmeid ka võitlemaks radikaliseerumise propagandaga siduskeskkondades. loomulikult ähm, on siin vaja ära teha veelgi enam koostöös interneti pakkujatega selleks, et terroristlikku sisu maha võtta ning ka seadusandlikus plaanis oleme teinud ettepaneku kriminaliseerida rahapesu erinevaid koosseise, kes, kes kehtestada rangemad reeglid äh, suurte summade liik-, rahavoogude liikumisele ning äh, näha ette kuritegelikult saadud tulu konfiskeerimine nii et need on meetmed, mis äh, peaksid tagama meie kodanikele täiendava kaitsetasandi mis puudutab rahastamist, siis Sisejulgeolekufond kaks tuhat kuusteist, sealt üksteist miljonit kulutati liikmesriikides eh, selleks, et vältida kriisisituatsioone ning eh, tagada varase hoiatuse mehhanism. meil on uued reeglid seoses broneeringu infoga kaks tuhat kuusteist eh, rakendunud, väga oluline edasiminek jälle ning see on väga tähtis ka selleks, et meil oleks võimalik määratleda, kes on kõrge riskiga reisijad, keda võib-olla varem, kes ei ole võib-olla julgeolekuorganitele enne tuutnud, tuttavad. kaks tuhat kuusteist organiseeritud kuritegevuse osas esitasime ettepanekud ebaseadusliku narkokaubanduse osas ning meil on ettepanek uute psühhoaktiivsete ainete osas ning äh, oleme kokku leppinud ka vajaduses üle vaadata Euroopa Liidu tulirelvade direktiiv kolmkümmend viis miljonit eurot on nüüd meie poolt antud, mis liikmesriikides kulutati kaks tuhat kuusteist üksi seoses kuritegevusega, võitluse ja ennetamisega. ma ei hakkagi praegu rääkima küberkuritegevusest, sellepärast et eh, sellest rääkisite volinik Kingiga päris pikalt, aga lubage, ma toon teile kaks arvu, mis jätsid mulle sügava mulje, kui ma ette valmistusin tänaseks eh, koosolekuks. ma rääkisin, et meil on tulemusnäitajad, lubasin, eh, mis annavad head aimu meie tööst, kui me vaatame Schengeni infosüsteemi siis äh, andmed Schengeni infosüsteemis kaks tuhat kuusteist, neid äh, liikmesriigid äh, tegid päringuid kolm koma üheksa miljardit päringut tegid liikmesriigid sinna. ja mida me samuti oleme näinud, oleme näinud, et päris palju on saadud positiivseid tulemusi nendele päringutele. kolmkümmend protsenti suurenes positiivse vastuse saanud päringute arv, kakssada tuhat ja statistika osas. ja see, see näitab meie töö lisaväärtust, eriti teie töö lisaväärtust seadusandliku raamistikuga ning reaalset mõju, mida meie töö omab. ning äh, lühidalt annaks teile ettekujutust sellest, äh, kuidas me järgime kontrollinõudeid, sellepärast et äh, need survestavad meid päris märkimisväärselt, siis vaatame, mida Kontrollikoda ja meie siseaudit on leidnud meie töö kohta. lühidalt on nad äh, öelnud, et et sisekontrollisüsteemid, mida on kontrollitud, toimivad üldjuhul hästi, meil on positiivne järeldus tehtud kaks tuhat viisteist auditi tulemusena vahetu Äh, halduse osas nüüd kaks tuhat kuusteist kinnitas Kontrollikoda uuesti, et komisjoni hinnang liikmesriikide haldus- ja kontrollisüsteemide osas peab paika, et komisjon on õigesti hinnanud ja tõhusalt järelevalvet teostanud liikmesriikides tehtud kulutuste üle. ma ei hakka peit-, varjama teie ees seda, et inimressursside osas on meil väljakutsed seoses kõigi algatustega, mis laual on praegu Äh, ületunnid, äh, nende näitajad on päris hirmutavad ning äh, eelarvevahendite suurenemine, mis, millest ma enne rääkisin, ei ole meil käinud käsikäes personali suurenemisega, mis tekitab olukorra, kus kus inimesed peavad töötama liiga palju ja see teeb mulle muret kõrgema tasandi juhina meie organisatsioonis, sellepärast et ma vastutan ju ka meie inimeste eest. mis puudutab kaks tuhat seitseteist eelarve täitmist lühidalt, andmaks teile ettekujutust sellest, ütleksin, et üldine üldised tulemused vastavad siin eesmärkidele. kaks valdkonda ehk ei ole päris nii head, kui nad võiksid olla, esimene neist puudutab Dublini reformi sest siin oli päris su-, päris suured summad olid eraldatud selle reformi rakendamiseks, aga seda meil praegu veel saabunud ei ole, me kavatseme seda kasutada ümberasustamiseks nii et äh, soovime tagada, et see raha läheb ikkagi kaitset vajavate inimeste kaitsmiseks. üks valdkond veel, kus meil ei ole õnnestunud saavutada seda, mis me lootsime, on vabatahtlikud humanitaarkorras vastuvõtmise skeemid, mis oli teine osa Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppest, ma lähen ise ka varsti Türki et leida lahendus äh, veel lahendamata menetluste osas, loodame, et samm, saavutame siin läbimurde, aga me ei ole praegu selle tõttu suutnud ära kasutada eraldatud rahasid, et loodan, et aasta lõpuks õnnestub meil täies ulatuses äh, tehtud eraldised ära kasutada. Äh, septembri lõpuga on seitsekümmend kaks protsenti praegu meie kasutusmäär. kolm miljardit on meie eelarve selleks aastaks, nii et kaks koma kaks miljardit on praegu ära kasutatud ja ma rääkisin juba ümberasustamisest ja rakendamisest sellega seoses, rohkem ma seda ei käsitle ning ma loodan, et mõned nendest näitajatest annavad teile selge ettekujutuse sellest, kuidas meie poolt tehtav töö aitab olukorda paremaks muuta ning ning tänan teid! aitäh, Simon! väga põhjalik, väga üksikasjalik, nagu alati tundub natuke sürrealistlik, et terve kaks tuhat kuusteist tegevuse aru, tegevusaruanne jõuab meieni pärast juba väga väsitavat päeva. mõni komisjon tegeleks sellega terve päeva, meil on see üks punkt pika päeva lõpus, nii et võtame eri poliitikavaldkondad üksteise järgi läbi ja, ja see on nii pingeline, et muutub täitsa sürrealistlikuks. kas proua Metsala soovib sõna. palun, Roberta, palun. aitäh, Claude. tahtsin puudutada ühte konkreetset küsimust tagasisaatmisega seoses. kui ma õigesti mäletan, siis te mainisite arvu, mis oli sada kuus miljonit eurot. ja olen korduvalt ise täna juba sellest rääkinud erinevatele meie komisjoni külalistele, et kui me vaatame seda arvu ja võrdleme seda poliitilise sõnumiga või poliitiliste seisukohtadega, mis praegu paistavad meie Euroopa Liidust, siis ei saa kuidagi öelda, et tagasisaatmiste arv on piisav volinik Avramopoulos ütles ka, et kui me soovime, et meie rändepoliitika oleks usutav, siis peame me selles plaanis ära tegema märksa enam. nii et sada kuus miljonit eurot, ma tahtsin küsida, kas see on kulutatud raha, on see eraldatud raha, kui see on kulutatud raha, millele see kulutati? me oleme näinud lugematuid nõukogu järeldusi selle kohta, et et tuleb sõlmida rohkem Äh, tagastamislepinguid, me oleme näinud paljusid dokumente, mis räägivad sellest, et läbirääkimised on käigus paljude riikidega, oleme näinud poliitilisi avaldusi, et me peame tegema ära märksa enam kui kolmkümmend kuus protsenti nendest arvudest, mis meil on kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist aastast. ning äh, seda arvestamata veel. no kui me arvestame tagasisaatmisi Lääne-Balkanist, siis oleks see arv kakskümmend seitse protsenti, nii et äh, kuidas me saame siis äh, kõrvutada neid arve ilma ütlemata, et see, mis me teeme, on väga ebatõhus. kas on veel küsimusi? siis ma küsin ise seoses üks koma seitse miljardilt kolm koma kaks miljardile eelarvele, eelarves hüppega. et kuidas, kuidas on see kuidas see võr-, saab seda võrrelda näiteks või kui seda võrrelda teiste sektoritega, et kuidas see pilt siis on? kuidas te seda iseloomustaksite? sest see suurenemine on tõesti ühe aasta lõikes, see on suur hüpe. et missugune on selle, see toet-, seda toetav analüüs? et niisugune lühike kokkuvõte, kui te saaksite meile anda, sellepärast et äh, näiteks humanitaarabiga seoses äh, peadirektoraatide puhul, mis tööta-, äh, mis menetlevad kokkulepet Türgiga, oleks see võib-olla arusaadav, aga ühesõnaga, see proportsioon on tõesti väga, väga oluliselt muutunud. kas on teisi küsimusi? Äh, proua Imberg, kas teil oli küsimus? ei? aga siis äh, aitäh, Simon, ja palun, kui sa saaksid nendele kahele asjale vastata kui ma alustan tagasisaatmistega, siis need on kohustused, need rahad ei ole täielikult välja makstud. kuidas ma iseloomustaksin edasiminekut kaks tuhat kuusteist, usun, et me oleme näinud paranemist, kui me võtame arvu, inimeste arvu, kelle suhtes on tehtud tagasisaatmise otsus ja kes on reaalselt tagasi saadetud. Need on vist neljakümne, neljakümne viielt neljakümne kuuele protsendile tõusnud. aga kui me vaatame, kui me mõtleme oma hiljutistele aruteludele tagasisaatmistega seoses siis, siis nelikümmend kuus protsenti loomulikult ei ole hea, see on, see on tegelikult, tegelik arv on väiksem, sellepärast et paljud nendest on juhtumid, kus isikud on tagasi saadetud Lääne-Balkanilt, sellepärast et viisapoliitika liberaliseerimine on neile suur nii-öelda präänik meiega koostööd tegema, koostöö tegemiseks ja samuti ka idapartnerluse riikide osas. et kui me hakkame vaatama äh, teisi riike, siis ähm, on väga väikese tagasisaatmiste arv, näiteks Mali mõne riigiga alla kümne protsendi ja siin on tegemist valdkonnaga, kus ähm, on vaja hakata märksa tõsisemalt äh, meetmeid võtma, et äh, need meetmed mõjusamad oleksid seoses tagasisaatmistega ja tagasivõtmistega on meil olnud äh, positiivseid arenguid, isegi viimastel paari nädalal jõudsime kokkuleppele Guineaga, mis on väga oluline riik Itaalia jaoks seoses saabujate arvuga ja standardmenetlustega, oleme samuti edenenud ka Bangladeshiga ja seal on veel väga palju teha, et vähendada motivatsiooni siia jõud-, siia tulemiseks. Gambia edasi on äh, riik, millega oleme tegelenud, Etioopia on riik, kuhu äh, me läheme nädalavahetusel ja palju seda tööd on väga pingeline ja raske, aga, aga me peame igal juhul seda prioritiseerima oma välispartneritega. ja ja siin on, pakub suurt huvi meile loomulikult õiguspärane pääseda Euroopa Liitu, et kui see võimalus on võimalik anda ja ühtlasi pak-, andes neile äh, võimaluse panustada valdkondades, kus meil on vaja kvalifitseeritud või osaliselt kvalifitseeritud tööjõudu, aga see sada kuus miljonit, see, see tundub päris suur summa, aga tegelikult on see väga väike, sest äh, mida me tegelikult veel teha soovime, on äh, luua motivatsioon vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. ja loomulikult siin on vaja, et, et oleks meil lisaks präänikule ka piits, eh, sunnitud tagasisaatmine. kui ma toon näite, mis on väga, väga asjakohane praegu Liibüa, kaks tuhat kuusteist vältel üksi Euroopa Liidu eelarvest eh, rahastuse mõjul on praegu seitse tuhat inimest vabatahtlikult Liibüasse tagasi pöördunud tähendab, inimesed, kes on pärit Liibüast, on vabatahtlikult tagasi pöördunud ja rääkides äh, tööst ümberasustamise valdkonnas, siis äh, meie töö siin toetab äh, UNHCR üleskutset, et aidata inimestel minna Liibüast Tšaadi ja Nigerisse. inimeste puhul, kellel ei ole vaja kaitsestaatust, pakume me Euroopa Liidu rahastust ning niisugust inimväärikat paketi tagasipöördumiseks koju. ning ähm, oleme praegu liikumas edasi ka Afganistaniga seoses, pakkudes samuti inimestele tagasipöördumisvõimalust ning üks näide on veel Itaalia, kus äh, IOM-ile pakkusime märkimisväärset rahastust, et nad hakkaksid pakkuma vabatahtlikku tagasipöördumist Itaaliast aga palju rohkem on loomulikult vaja rahastust, kui me tahame seda poliitikat jätkata ja väga oluline on siin loomulikult vaadata ka, kui kiiresti Euroopa piiri- ja rannavalve saab äh, vajaliku personali kokku ja toimima sest äh, praegu liikmesriikide varjupaigaasutused, kui nad teevad äh, keelduva otsuse, siis nad peaksid äh, kohe tegema ka tagastamisotsuse või tagasipöördumise otsuse ja meil peaks olema kokkulepped ja korrad paigas, et isik ka tagasi saada, saadetaks ning ning kohe peaks info liikuma ka tagasisaatmiskeskusse. see on mulle väga oluline selleks, et äh, tagada kodanike usaldus meie rändesüsteemi toimimisse ning äh, ning jätta, hoida uksed lahti neile, kes tõesti vajavad kaitset. see on ühe sama medali kaks erinevat külge. mis puudutab eelarvet, siis ma ei usu, et on mingeid programme või äh, rubriike veel Euroopa Liidu mitmeaastases finantsraamistikus, kus vahendeid on nii oluliselt suurendatud loomulikult on suurenemine paljudes valdkondades, aga rände osas eriti, et neil oleks võimalik äh, tagada see, mida vajavad Itaalia ja Kreeka. ning äh, loomulikult on laienenud ka piiri- ja rannavalve ülesanded ja vastavad rahad, aga ka julgeolekuvahendid on suurenenud ning ma pean ütlema, et äh, personali plaan, plaanis. ma olin varem välissuhetega, äh, välissuhete valdkonnas ja käsitlesin Türgi Euroopa Liidu suhteid ja kui äh, hakasime tegelema Türgis olevate äh, sisserändajatega, siis järsku tuli päris palju uut raha meie käsutusse, minu kolleegid, finantsdirektorid, kes pidid neid küsimusi käsitlema, neil ei ole piisavalt personali ja see seab olemasoleva personali äh, suure surve alla. nii et lõpetasime personali teemal ja tõesti, järgmisel nädalal on meil äh, triloogid personali küsimused, personalivajadused, ma mõistan seda, mis te räägite ressurssidest. ning see puudutab ka seda tööd, mida teevad parlamendiliikmed nende keeruliste küsimustega ning triloog, sekretäriaate selles valdkonnas, justiits- ja siseasjad. ning ma, ma mõistan seetõttu väga hästi seda, millest sa räägid, Simon. aitäh selle töö eest, mida sa teed ja tänan ka sinu meeskonda ning tänan kolleege, et te jäite päeva lõpuni. tänan liikmeid, tänan sekretäriaadi esindajaid ning jätkame homme hommikul kell üheksa. Äh, ma loodan, et te saate aru, et on komisjone, mis kogunevad äh, üks kord kuus, aga meie oleme erilised, me, meie, meil on ka homme hommikul koosolek ja järgmine nädal mitu koosolekut ning ootangi äh, siis teiega, teid uuesti homme hommikul siia, aitäh, aitäh, Simon!